Good morning to all of you. Please take your seats. tere hommikust kõigile. palun võtke istet, kinnitage turvavööd ja alustame lendu we are already ma usun, et, et kõik on nüüd valmis alustama, aega on meil vähe, sellepärast eh, tuleb kiirustada tööga kiiresti alustada, meil toimuvad ka ju kuulamised veel sellel nädalal parlamendis, ehk äh, palun, kui võtate sõna, tehke seda selgelt ja lühidalt, kuna täna hommikul on meil tõesti ajaliselt suuri piiranguid. kõigepealt tere hommikust kõigile, väga kena, et olete siia kohale jõudnud ja kõigepealt tuleb meil päevakord kinnitada, kas kõik on nõus päevakorra projekti kinnitamisega tundub, et vastuväiteid ei ole, sellega on päevakorra projekt kinnitatud. juhataja teadaanded, selle juurde jõuan hiljem. nüüd muud küsimused, kas keegi soovib midagi tõstatada? täiendavalt ei, siis eh, annan teile teada mõne sõnaga koordinaatorite otsustest. kõigepealt eh, ombudsmani arvamus, algatus, arvamus raport selle osas, äh, koordinaatorid palusid äh, luba selline raport koostada ning kutsuda üles äh, libe komisjoni arvamust esitama. teiseks tegin ettepaneku erimenetluseks, mis puudutab äh, nii-öelda eri läbivaatamiskorda ehk äh, kõik need petitsioonid, mis on jäänud eelmise koosseisu ajal läbi vaatamata, et oleks võimalik nendega tegeleda, ettepanek äh, kinnitati ja Euroopa Ombudsmani valimised otsustasime saata kirja meie presidendile Martin Schulzile ettepanekuga hääletada ombudsmani üle detsembris, kuna kandidaate on ju tegelikult ainult üks. ja rohkem mida, midagi väga ei ole. komisjoni kuulamiste programmi kohta mm, toimus meil pikk arutelu, selle juurde me jõuame hiljem tagasi, aga portaali küsimuste juurde ehk ähm, arutelusid oli palju, aga otsused olid need, mille teile just äh, teatavaks tegin liigume nüüd edasi petitsioonide juurde, mida me peame siin komisjonis arutama. härra Maarja soovib sõna, palun. Eh, proua juhataja, kallid kolleegid. mis puudutab eh, avalikke kuulamisi, mis eh, toimuvad aastal kaks tuhat viisteist, siis minu fraktsioon, ECR-i fraktsioon on teinud kaks konkreetset ettepanekut. esimene ettepanek puudutab ähm, avaliku kuulamise korraldamist ähm, Saksa ähm, sõja tagajärgede hüvitise maksmise, puudutab äh, Kreeka, Itaalia, äh, Poola kodanikke, tegemist on väga tõsise küsimusega. ning äh, tõstatasime selle küsimuse koordinaatorite koosoleku ajal ning samuti tegime ettepaneku eh, kuulamine korraldada Smolenski lennukatastroofi küsimuses koordinaatorite koosolekul hääletati meie ettepanekud maha. me ei ole rahul otsusega ja me sooviksime, et otsus langetatakse komisjonis, täiskomisjonis ning äh, me tahaksime, et komisjoni liikmetel oleks äh, rohkem võimalusi ettepanekutega üksikasjalikult äh, tutvuda, seetõttu proua esinaine, lubage meil põhjalikult liikmetele ettepanekuid tutvustada, kuna see on midagi sellist, mille osas otsus tuleks langetada komisjonis, kuna tegemist on oluliste küsimustega äh, Saksa eh, eh, sõjahüvitiste maksmine on väga oluline erinevatele riikidele ja ma sooviksin anda kolleegidele võimaluse eh, selgitada neid küsimusi, oma seisukohti tutvustada, selleks et oleks võimalik arutelude põhjal otsus langetada niisiis eh, sõjahüvitiste küsimuses ja ka Smolenski lennukatastroofi küsimuses eh, palume seda. see oli punkt, mida otsustati koordinaatorite koosolekul, otsus langetati ja me jääme selle otsuse juurde. Margrethe, palun. Eh, härra Maarjus, tahtsin teile lühidalt öelda, et teie olite need, kes soovisite kohe hääletada äh, oli palju teisi, kes leidsid, et me ei ole selleks valmis, me ei ole valmis vastavat otsust langetama. palusime otsuse edasi lükata, lükata kirjalikku menetlust, aga te ei olnud nõus. ja seetõttu äh, äh, koordinaatorite koosolekul, kui te selle läbi surusite, siis tuleb otsusega leppida. nii et äh, tegelikult, kui te nõuate kordushääletust, siis ilmselt hääletatakse teid uuesti maha. oleks võinud anda ja jätta meile rohkem aega selleks, et meid kaasata. aga, aga kui te soovite, et me hääletame siin, siis hääletatakse see siin ka maha, aga, aga mulle ei meeldi, meeldiks niimoodi käituda. olgu siis koordinaatorite koosolekul otsustasime, et toimub kuulamine Euroopa kodanike algatuse küsimuses, see kinnitati, otsus langetati juba varem, teiseks otsustasime esitada taotluse teiseks kuulamiseks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimese poolaasta jooksul ning tegime ettepaneku korraldada kuulamine petitsiooni õiguse küsimuses koos teabega veebiportaali teise faasi kohta mina näen oma kolleegide nägusid ning nägudest oli näha, et enamus ei olnud teie ettepaneku taga ja seetõttu otsustasime selle edasi lükata, e, edasi lükata sotsiaaldemokraatide ja teie ettepanekut ja arutada siis järgmisel korral neid küsimusi, kus arutatakse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teise poolaasta kuulamisi meil on oma komisjonis menetlus kokku lepitud, millega tundub, et ei ole nõus, annan teile võimaluse veel selgitada oma seisukohti. minu seisukoht on väga selge. koordinaatorite koosolekul palusin seda, et me ei langetaks otsust täna. me soovisime üksikasjalikult ettepanekuid tutvustada ja siis koordinaatorite koosolekul te nõudsite, et me otsustaksime ära selle, mis toimub kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolaastal. ja seetõttu ma palusin, et otsus langetataks koordinaatorite tasandil. aga koordinaatorid langetasid otsuse, millega ma ei saa nõustuda ja nüüd me püüame läheneda asjale avatult te ütlete nüüd, et äh, minu ettepanek ei leidnud toetust ja et võimalik on kaaluda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teist poolaastat. kui me rääkisime võimalusest arutada Smolenski lennukatastroofi küsimust ja äh, sõjaväetiste küsimust ja kui te ütlete, et, et seda ettepanekut ei ole tagasi lükatud, et siis me võime kaaluda võimalust arutada neid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teisel poolaastal. aga minule jäi mulje, et ettepanek lükati täielikult tagasi. kui te ütlete, et minu ettepanekud on, on, minu ettepanek on endiselt eh, laual nendes kahes eh, küsimuses ja et neid võib arutada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teisel poolaastal, siis ei, minul selle vastu midagi ei ole, ei ole seda ma algusest peale tahtsingi öelda ja see oligi see äh, otsus, mille me langetasime, võib-olla te olite lihtsalt äh, nii ärritunud ja, ja teil ei jõudnud see kohale. ei, mulle jäi mulje, et enamusega te otsustasite äh, maha hääletada minu ettepaneku, aga kui te nüüd ütlete, et minu ettepanekut võib arutada ja kaaluda äh, teiseks poolaastaks kaks tuhat viisteist, siis selles, sellega ma nõustun. koos sotsiaaldemokraatide ettepanekuga, mis jõudis meie ette kirjalikult alles täna hommikul, jah. aga liigume nüüd edasi. koja hierarhia küsimuste juurest edasi petitsioonide juurde, mida meil tuleb täna arutada siiski, vabandust. kõigepealt tuleb meil arutada härra Valesa raportit, mis puudutab Euroopa Ombudsmani kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tegevuse aruannet. härra Valesa, palun, sõna on teil. aitäh, proua juhataja, teen lühidalt, teen lühidalt, kuna tegemist on väga hea raportiga, mille on koostanud proua O'Reilly ja pannud nad tagasi, me ka kuulsime tema enda seisukohta. ta on teinud ära suure töö ja algusest peale tahaksin öelda, et see raport ähm, on kombinatsioon kahe ombudsmani tööst, härra Diamanturase tööst, kes möödunud aasta lõpul lahkus ja, ja proua O'Reilly tööst, kes võttis töö üle aasta teisel poolel ning pean ütlema, et tänu tema äh, kogemustele Iiri ombudsmanina õnnestus tal alustada tööd väga tõhusalt kohe algusest peale. kahekümne neljandal septembril sel aastal kuulsime ka eh, tema endapoolset ülevaadet aasta aruandest ning tahaksin talle avaldada tunnustust selle raporti eest, kuna see näitab, et ta on tõesti väga kättesaadav, raport on väga kasutajasõbralik. pean nõustuma, et Euroopa Ombudsmani roll on äh, tuua välja kodanike mured ning äh, aidata siis ületada ähm, seda lõhet, mis on kodanike Euroopa institutsioonide vahel ja ma usun, et meie petitsioonide komisjon aitab ka kaasa selle eesmärgi täitmisele ning siinkohal tahaksin mainida veel ühte küsimust, nimelt dokument mis räägib äh, heast haldusest ja haldustavast, mille Euroopa ombudsman on loonud. raport on väga hea, aga mul on sellega üks mure. see puudutab äh, tõlke küsimust. ma sooviksin, et see dokument tõlgitaks kõikidesse ametlikesse keeltesse, et kõik äh, liikmed, saadikud saaksid sellega tutvuda. hetkel on see dokument kättesaadav vaid inglise keeles, aga ma loodan, et tulevad ka tõlked ning eh, üheteistkümnendal novembril eh, toimub arutelu ning hääletus loodetavasti siis detsembri lõpul siin komisjonis eh, täiskogu hääletus toimub jaanuaris. ma tean, et need kuupäevad on väga ambitsioonikad, aga töödokument on juba teile kättesaadav ja ma loodan, meil õnnestub tihedas koostöös oma eesmärgid saavutada. siinkohal tahaksin kasutada võimalust ja kinnitada kõigile, et olen avatud kõikidele mõtetele, kommentaaridega, olen valmis tegema koostööd variraportööridega ja e, e, kõikide saadikutega ja ma usun, et e, töö selle teema raames liigub edasi heas koostöövaimus, mis võimaldab meil Eh, veelgi paremaks muuta juba kasutusel olevaid tavasid, aitäh! aitäh ka teile, aitäh tehtud töö eest, aitäh sisulise töö eest, ma usun, et eh, sidemete tugevdamine meie ja Euroopa Ombudsmani vahel on väga kasulik meie kodanikele, seega suur-suur tänu tehtud töö eest ning eh, võtkem teid eeskujuks ühel päeval, kui me ise peame olema raportöörid. tundub, et keegi sõna ei ole soovinud, siiski härra Smetsi, palun. Hi, good morning um,. I am the shadow raporteur for SMD for this report. tere hommikust, mina olen selle raporti variraportöör. tahaksin samuti avaldada tunnustust härra Valesale suurepärase raporti eest ja ootan koostööd teiste variraportööridega, tegemist on väga kasuliku raport, raportiga, nõustun paljuga sellest, mis raportis on kirja pandud, aga siiski öö, eh, eh, olen jõudnud selle läbi lugeda, kuigi see jõudis meieni alles öö, eh, eile pärastlõunal ehk olen teinud hilise õhtuni tööd ja pean ütlema, et on äh, teatud lõike, mis äh, vajavad veel äh, nii-öelda luu, liha lisamist luudele. hea meel oli näha, et sel aastal on ombudsman jõudnud rohkemate inimesteni, üle neljasaja juhtumi on lõpetatud, ehk see on suur edasiminek võrreldes varasema või tema eel, käijaga. seega tõesti proua O'Reilly kogemused on olnud väärtuslikud. samas oleme märganud, et vähem äh, taotlusi on tulnud kodanikelt ning tuleb uurida, miks see niimoodi on, miks neid taotlusi on tulnud vähem. kas sellepärast, et äh, taotlused ei olnud äh, nii-öelda vastuvõetavad, kuna need ei kuulunud ombudsmani pädevuse alla ehk seda küsimust tuleks analüüsida, tuleb küsida, millest see vahe. kodanikel peaks olema eh, piisavalt infot, et nad teaksid, kuidas pöörduda ombudsmani poole, ombudsman on ju loodud kodanike jaoks ja ma usun, et me oleme märganud seda et, et kuuskümmend neli protsenti kaebustest esitati komisjoni vastu ja, ja neli koma kolm protsenti ainult parlamendi vastu ehk äh, jällegi tuleb vaadata, ähm, millest need probleemid, tundub, et siin on tegemist probleemiga ning äh, kaebused, äh, mis esitati läbipaistvuse ja mm, haldusomavoli vastu Need on väga olulised, on oluline see, et meie kodanikud usaldaksid institutsioone ja kui nad leiavad, et on tegemist haldusomavooliga, siis tuleb seda küsimust võtta tõsiselt. ja lõpetuseks Frontexi küsimus. tundub, et Frontex on selline ehm, institutsioon, kus öeldakse kahekümne protsendi ulatuses, et nad ei vasta nõuetele. ja lõpetuseks veel läbipaistvus Atlandi-ülese äh, vabakaubanduslepingu osas, TTIP-i osas, paljud kodanikud on sellest kuulnud, aga nad ei tea, millega on tegemist, samas nad on kuulnud, et see hakkab meid kõiki mõjutama, mis tähendab, et TTIP-i küsimuses on meil vaja suuremat läbipaistvust, see teeb kodanikele muret. ehk need on need küsimused, millele äh, koos raportööriga püüan äh, väga suurt tähelepanu pöörata ja ootan koostööd äh, raportööri ning variraportööridega, aitäh! Thank you very much, Margareete! aitäh, Margareete! ma tahaksin lihtsalt öelda, et oleks hea, äh, kui me arvestaksime sellega, mida, mida siin öeldi koordinaatorite koosolekul ütlesin ka, et me peaksime äh, muutma kogu parlamendi natuke teadlikumaks ombudsmani institutsioonist, mitte ainult pärast ombudsmani valimisi, aga mm, ombudsman on muidugi kutsutud kuulamistele, kõik on kutsutud, aga eelmine kord oli küll natukene absurdne olukord, kui ta ametisse valiti korraldati lihtsalt äh, viieminutiline debatt täiskogul. ma tõesti loodan, et, et me saaksime ombudsmani nähtavust ka parlamendis natukene suurendada, sest see on hädavajalik. härra Marias, palun. variraportöörina tahaksin öelda, et me kavatseme härra Valentsaga koostööd teha olen kindel, et äh, lõpuks valmib meil väga hea raport. ma ei jõudnud praegu raportit detailselt veel uurida. see saabus meie postkasti umbes kell kaheksa õhtul eile, aga sellega tutvumiseks põhjalikumalt on vaja natuke rohkem aega. vaatasin kiirelt teksti läbi. tundub olevat tasakaalus tekst sellega püütakse ähm, kokku võtta ombudsmani ametit tehtu, ähm, öeldakse, et äh, ombudsmani amet on head tööd teinud, äh, soovitakse, et töö jätkuks sujuvalt ka edaspidi, võib-olla tuleb mul veel mõned parandusettepanekud teha, aga tahaksin ka teha märkuse Frontexi kohta. kolleegid juba ütlesid, et tegemist on tõsise küsimusega. Frontexi kohta on väga palju kaebusi saadetud Teg, tegemist on äh, tundliku teemaga. Frontex ju on äh, asutus, kes äh, tegeleb piirikontrolliga, aga ka illegaalsete immigrantidega. teiseks Troika tehtud töö, mis on nagu institutsioonide väline. meil on nagu de facto äh, üksus olemas, see on nagu äh, mitme asutuse ühenduskomisjon ja Euroopa Keskpank kuuluvad sinna aga samas Troika ei ole ametlik Euroopa Liidu asutus, seetõttu puudub järelevalve tema üle? Ehm, kuidas kontrollida, kas ta rikub inimõigusi ja minu arvates tegutseb ta üldse illegaalselt. minu arvates on probleeme eh, ka komisjoni ja Euroopa Keskpangaga, kes on Troika liikmed need institutsioonid on tegutsenud vastupidiselt Euroopa õigusele, EKP on ju teatud liikmesriikide jaoks laenaja, aga ta peaks olema ka ju nõuandja. troikana, troika koosseisus on EKP nõuandja ja siis tekib küsimus eh, huvide konfl-, konfliktist eh, loodan, et raportöör võtab selle teema tulevikus vaatluse alla. Äh, tahan juba praegu sellele tähelepanu juhtida ja ombudsman ütles ka, et ole, et see teema on oluline. troika üle teatud järelevalve korraldamine oleks tähtis. vist rohkem sõnavõtusoove ei ole, ei siiski, Eleonora, palun. Ähm, Comunicare che il, il shadow raportöör tänan, tahaksin öelda lihtsalt seda, et ähm, EFT variraportööri ametlikult ei ole määratud, kuid tahaksin selle, selleks saada ja tahaksin konstruktiivselt teiste kolleegidega koostööd teha. Beatrice, palun. aitäh. praesinaine, aitäh kolleeg Valensale raporti ettepaneku eest. see ei näita mitte mitte ainult institutsioonidele, vaid ka kodanikele, et ähm, tegemist on ju äh, ühe mündi kahe poolega, institutsioonid ja kodanikud peavad koostööd tegema. kui ma nüüd mõtlen nendele kõige olulisemastele küsimustele, millega ombudsman tegeleb, siis ma ütlen eelkõige läbipaistvusele mitte ainult äh, rahvusvahelised läbirääkimised, aga ka migratsioon on tähtis küsimus, ekspertkomisjonide töö. meie oleme nagu, nagu aken, äh, kust kaudu saab vaadelda, kuidas institutsioonid tööd teevad äh, ja meiegi saame ombudsmani tööd tutvustada. toetan koostatud raportit, raport, me ei ole kokkuleppele veel jõudnud, kes meie poolt variraportööriks saab, olen üsna kindel, et see, see ülesanne langeb minule. tahaksin ka Margareete ettepanekut täielikult toetada. me peaksime rõhutama seda, et et me toetame ombudsmani ja me peaksime ta ametlikult kutsuma järgmisele täiskogule. ombudsman on nagu äh, isikustatud äh, ombudsmani amet, äh, kes kaitseb siis inim-, inimeste õigusi järgmine kõneleja, palun. mina tahaksin rõhutada ühte väga olulist asja, nimelt see aastaaruanne puudutab aastat kaks tuhat kolmteist. me peame jääma siiski selle piiresse, millest kõneles äh, proua ombudsman ja mitte väljuma nendest raamidest me hakkame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raportit vastu võtma ja juba räägime siin kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. proua ombudsman töötab oma äh, tavapärasel moel ja äh, võel-, võtkemgi siis vaatluse alla need põhiküsimused äh, ombudsmani aruandest. muidugi läbipaistvus, ligipääs ombudsmanile on väga tähtis on võimalik kindlasti palju paremini töötada ka nendes valdkondades. ombudsmani töö on tohutu. kõigepealt äh, parendada ametitööd äh, ja ka meil äh, on võimalik ombudsmaniga üksteiselt õppida. ombudsmani külaskäigud meie parlamenti oleksid ainult kasuks ja edasi Frontexist, tõesti, äh, see on tuline küsimus. väga hea, et Euroopa ombudsman tegeleb sellega, äh, see jääb nii meie komisjoni kui libekomisjoni pädevusse. see on nagu äh, eraldi oluline küsimus ja see, et see välja toodi aruandes, on hea meie aruandes, meie raportis aga ma arvan, et seda on vaja vaadelda palju laiemal foorumil. ja seda ka kindlasti tehakse, ma olen veendunud selles. nüüd kui proua äh, ombudsman oma raportit äh, tutvustas, siis näitas see see, kui hästi ta on äh, suutnud parendada ombudsmani ametitööd võrreldes eelmise ombudsmaniga ja mm, muidugi oleks hea, kui raportis äh, kajastataks seda, äh, mida on tehtud ka ombudsmani ametis ära. nüüd äh, me tahaksime, et variraportöörid saaksid veel kokku ja ma usun, et lõppkokkuvõttes on võimalik väga hea raport koostada. ootan edaspidist tööd suure huviga, tänan. suur aitäh annan siis nüüd teile ülevaate, milline on meie kalender. kõik keeleversioonid on kahekümne kaheksandal oktoobril võimalikud, üheteistkümnendal novembril hakkame arutama äh, raporti projekti, kaksteist november on muudatusettepanekute tea-, äh, tähtaeg ja hääletus meie komisjonis toimub teisel detsembril ning hääletus täiskogul jaanuaris luguge see tekst põhjalikult läbi, koostage oma muudatusettepanekud, ma usun, et äh, kolleeg Valensa äh, vaatab need kõik läbi ja võtab arvesse. ja nüüd läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde. Äh, Janis Tarise petitsioon null seitse neli viis kaks tuhat kolmteist, mis puudutab Rahvusvahelise Spordiajakirjanike Liidu nimel äh, tehtud petitsiooni akrediteerimistasude kohta. Äh, usun, et härra Taris on siin, David Artis ka ja Jean-Paul Savard. ja nüüd, äh, kuna te kõik olete siin, kõik kolm, siis ähm, annan teile kõigile kolm minutit palun, härra Taras. proua esinaine, austatud parlamendiliikmed. IBS Euroopa presidendina, see on äh, organisatsioon, mis ühendab nelikümmend kaheksat, neljakümmet kaheksat Euroopa riiki, kuhu kuuluvad viiskümmend viis tuhat professionaalset ajakirjanikku, äh, kes töötavad spordi, spordivaldkonnas ehm, kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas ning kirjutavad kui teleajakirjanikud. Ehm, ja nad on koostanud ja me oleme nüüd teada saanud, et eelmisel aastal on mitmed spordiföderatsioonid koostanud oma reeglid ligipääsule ehm, spordisündmustele. Need on äh, vastuolus eelkõige meediavabadusega, teiseks eh, õigusega informatsioonile ja kolmandaks eh, on nad ka mm, ausa võistluse põhimõtete vastu ning mm, meie tahaksime nüüd aktiivselt sekkuda, teha nii, et spordiajakirjanike õigusi austataks. samuti et arvestatakse Euroopa Liidu õigusaktidega ja kui vaja, on vaja ka uusi õigusakte koostada. Äh, akrediteerimistasust kõneldes äh, siis see on normaalne, kuid me ei, seda ei tohi nõuda äh, spordivõitluste eelsete järgsete pressikonverentside puhul või mingisuguste segatsoonide sündmuste kajastamise puhul klubid ja föderatsioonid ei saa otsustada, millised raadiojaamad peavad tasu maksma ja millised mitte. IBS Euroopa äh, juhtkond äh, on koostanud nüüd äh, oma petitsiooni, sellega on ühinenud meie nõukogu esimees David Naart, ja äh, mitmed teised äh, organisatsioonid, seega me soovime, et see küsimus vaatluse alla võetakse. härra Naart, palun. Van de probleeme die we zijn tegengekomen. In 2011 speelde Olympique Marseille tegen. Suur tänu ähm,. Äh, äh võtame Champions League'i või Manchester Unitedi võistlused. Prantsuse organisatsioonid Äh, Marseille esimese liiga võistlustel ei olnud mitte midagi äh, vaja maksta, aga siis järsku äh, küsiti raadiomatši ülekannete eest tuhandeid eurosid. Prantsusmaa on niisuguse praktika juba ammu ära keelanud. UEFA aga samas lubab, et klubidel on õigus äh, Äh, äh, anda ligipääs kahele raadiopartnerile äh, matši katmiseks. tehniline tasu on tuhat eurot, aga seda ei saa kõikidelt nõuda. Rumeenia raadio pidi augustis järsku maksma tohutu summa Stoja Bukaresti matši kajastamise eest ja seda isegi ei kantud üle kuidas oma äh, klubi äh, raadioreporterid saavad, äh, saavad siis katta matše, kui, kui ei ole tagatud sõltumatus? muide Hispaaniast kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist hakati järsku küsima tuhandeid eurosid raadio, raadioajakirjanikelt. arvatakse, et kuna äh, raadios toimub ka reklaam, siis, äh, siis ongi vaja maksta. see on täiesti vastuvõetamatu. Äh, võtame näiteks Rahvusvahelise jalgpalli, vabandust, Jalgrattaliidu. press ma, pidi maksma kakssada viiskümmend eurot selle eest, et infole ligi pääseda. see ei ole loomulik. suur aitäh, järgmiseks Jean-Paul Savard muidugi äh, see teema puudutab sporti, aga spordiinformatsiooni tuleb kaitsta nii, nagu ka muud tüüpi informatsiooni äh, põhiõiguste harta kaudu. ligipääs spordivõistlustele, staadionitele peab olema vaba meedia jaoks, nii nagu me tuleme ka siia, meedia saab tulla siia täiesti tasuta. Prantsusmaal selline, on selline ligipääs eh, tagatud tasuta, me oleme võidelnud selle eest, poliitikud on võidelnud selle eest, et meil oleks seadus, eh, see hääl, eh, see selle võtsid vastu äh, nii vasakpoolsed kui parempoolsed üheskoos ja see puudutab spordivõistlusi Prantsusmaal, aga seda respekteerivad ka rahvusvahelised spordiorganisatsioonid, kes korraldavad võistlusi Prantsusmaal. näiteks kui rugby maailmakarikas toimus Prantsusmaal, siis rahvusvaheline rugby föderatsioon soovis võtta tasu äh, Prantsuse raadiolt, aga õigust tal selleks ei olnud, siis mõtles ta, et ta hakkab välismaistelt raadiojaamadelt raha küsima. ei, meie äh, seadus ei luba seda. aga äh, vastupidiseid näiteid ei ole, näiteks seesama Marseille Olympic ja, ja Manchester jällegi mina hoiatasin oma kolleege ja ütlesin, et koostame siis petitsiooni ja, ja näete, seda me praegu tutvustamegi. mina usun sellesse, et, et, et Euroopa suudab selle küsimuse lahendada. meil on hädavajalik luua juriidiline raamistik, mis ka annaks teatud kaitse Euroopa Liidus ja see võib olla eeskujuks ka ülejäänud maailmale, sest mujal maailmas on see veel hullem niisugused kõrvalekalded äh, kommertsi poole on vastuvõetavad, muidugi äh, me austame äh, majanduspõhimõtteid, aga me ei saa eemale jätta spordist kõige vaesemad, anda ligipääsu ainult kõige rikkamatele või siis valikuliselt andma ligipääsu ajakirjanikele, kes tahavad staadionile minna kujutage ette, kas, kas üks direktor, kes saadab oma ajakirjaniku ja palju raha maksab selle eest, siis ütleb pärast, et ei, ei, see ei ei olnud hea sündmus, nüüd küsime raha tagasi või küs-, müüme seda õigust edasi, ei, me ei saa seda teha ajakirjanikele tuleb äh, erapooletu ligipääs spordile tagada nii palju, nii nagu see ka on äh, meie kutse-eetika hartas ette nähtud. tänan. suur aitäh teile ja, ja järgmiseks annan sõna Euroopa Komisjonile. Antonia Mark, palun. Um, so the commission first of all komisjon sooviks äh, meenutada seda, et äh, Euroopa Liidu pädevus äh, spordivaldkonnas on piiratud ainult spordi edendamisega ja kahjuks komisjon ei saa uurida seda, kas erinevate eraorganisatsioonide tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste konventsiooniga ja teiste vastavate õigusaktidega selline on komisjonile antud äh, pädevuste äh, reguleerimisala. nüüd äh, põhiõiguste hartas tõesti artiklis üksteist on ära toodud ka õigus infole ja see toob ka välja kohustuse, et avalike ametiasutuste juurdepääsu infole ei tohi piirata kuid samas me meenutame, et siin on tegu lähimuspõhimõttega. ja see puudutab spordiföderatsioonide tegevust, nii et komisjon ei saa siin mingeid rikkumismenetlusi alustada ega teisi õiguslikke menetlusi alustada selles küsimuses. sooviksin vaid öelda, et et selle küsimuse saab tõstatada ka rahvusvahelise kohtu ees, sellel on ähm, palju laiem jurisdiktsioon selleks, et tegeleda selle küsimusega. ja nüüd üks küsimus, äh, mis puudutab audiovisuaalmeedia direktiivi, siis tõepoolest seal on olemas sees sätted, ähm, mis, mille eesmärgiks on kaitsta avalikkuse juurdepääsu infole ja see puudutab siis ka tagada seda, et ähm, Ähm, ringhäälingu ettevõtted saaksid juurdepääsu ka erinevate üritustele, kuid, kuid see ei puuduta ähm, akrediteerimistasusid. ja seetõttu äh, akrediteerimistasud jäävad selle direktiivi artikli viisteist kohaldamisalast välja. aitäh ja nüüd on sõna liikmetel, kõigepealt härra Sakurafa, palun. aitäh, kirja praedele aitäh! täna on tegu petitsiooniga, mis käsitleb äh, inimeste õigust infole ja see puudutab siis ka spordiajakirjanike mm, õigusi. tihti on äh, olukord selline, et nõutakse väga kõrgeid akrediteerimistasusid ja seetõttu on äh, ülekannete tegemine spordiüritustest äärmiselt keeruline. ma olen ise olnud aastaid äh, atleet ja ma tean, kui oluline see on ka sportlasena, et äh, et tõesti ähm, meedia esindajad jõuavad ka kõige vähem tähtsamate üritusteni selleks, et teavitada avalikkust nendest üritustest nüüd viimastel aastatel on olukord äh, kujunenud selliseks, et äh, sport on muutunud kui majanduskaubaks. ja see on tegelikult väga kehv fenomen. ja seetõttu tegelikult kaotatakse ka spordi väärtus äh, iseenesest spordiürituste korraldajad, erinevad ähm, erialade liidud äh, on siin vastutavad ja mitte, mitte avalikud ametiasutused. klubid ja äh, spordiürituste korraldajad on need, kes kohaldavad selliseid kõrgeid tasusid. ning vastavad äh, spordiüritustest ei teegi enam ülekandeid avalik-õiguslikud ringhäälingu äh, asutused, näiteks mis puudutab meistrite liigast ülekannete tegemist ja nii edasi. mõned saavad tasuta teha ülekannet ja mõned peavad maksma selle eest ja see on väga ohtlik areng. kui me otsekohe tegutsema ei hakka, siis äh, tekivad ka piirangud äh, kirjutavale pressile ja ka internetimeediale ning äh, see minu teada ei vasta ka artiklile üksteist Euroopa põhiõiguste hartas, sellepärast et see käsitleb info tasuta edastamist ilma riigi sekkumiseta ja seal käsitleb ka avalikkuse õigust infole. nüüd edasi, konkurentsi küsimus. loomulikult tuleb ka sellega arvestada, aga olukord ei saa kujuneda selliseks, et äh, sellised ohtlikud arengud tekivad. pressikonverentsidel, äh, mis leiavad aset äh, enne ja pärast võistlusi või ka intervjuud sportlastega, need peavad olema ikkagi allutatud konkreetsetele reeglitele, eeskirjadele, kõikidel ajakirjanikel peab olema juurdepääs ka nendele pressikonverentsidele. nii et ma arvan, et komisjon peab siin tegutsema hakkama. ja selle väga olulise teema puhul tuleb tegutseda ning ma arvan, et see petitsioon peab jääma avatuks ning me peame seda teemat ka edasi arutama, aitäh! aitäh! nüüd härra Marjas, palun! lugupeetud proua esinaine. see petitsioon, mida me käsitleme, on tõepoolest väga oluline, siin on tegu kahe asjaga, ühelt poolt, ühelt poolt on tegu inimõigusega ja õigustega, mida erialaliidud ei, ei austa, vaid müüvad need maha mingisugustele eraettevõtetele, siin on tegu ka õigusega infole, õigusega saada infot, õigusega infot edastada ja siin on tegu ka õigusega äh, arvamusvabadusel. artikkel kaheksakümmend kuus, ka seda need erialaliidud ei austa, kui nad selliselt tegutsevad. mõned Euroopas on seisukohal et sport on justkui nende eralõbu. spordiliite absoluutselt ei kontrollita. ja liikmesriigid eh, ei saa absoluutselt eh, spordiliitude tegemisse sekkuda, sellepärast et kõik liid-, kõikidel spordiliitudel on nii-öelda õigus eh, iseseisvale haldamisele ja tegelikult nad tegutsevad justkui äh, õiguslikult tühjas ruumis. siin on loomulikult tegu ka majandusõigustega. ajakirjanikud tegutsevad samuti majanduse ähm, toimimises ning äh, see on, sellised arengud äh, on leidnud käsitlemist ka Euroopa Liidu toimimise lepingus. selline areng ei ole lubatud ajakirjanikel peab olema juurdepääs ähm, erinevatele üritustele, see ei saa olla võimalik, et erinevad klubid, äh, erialaliidud mingisuguseid tasusid hakkavad kohaldama, ma arvan, et nüüd on tõesti viimane aeg, et äh, me peaksime vastava uurimise äh, algatama ja komisjon peab asuma tegutsema, tuleb ka kontrollida UEFA, FIFA ja teiste jalgpalliklubide, spordiliitude tegevust, vaatama, millised võimalused neil on, millised õigused neil on, kas nad neid mitte ei riku, kas nende tegevus on kooskõlas seadusandlusega. meistrite liigad siin juba mainiti. aga põhimõtteliselt on siin tegu igasuguste mm, äh, spordiüritustega ja meistrivõistlustega minu meelest siin üritatakse lihtsalt konkurentsi piirata. ja seda tehakse selleks, et jalgpalliklubisid, jalgpalliliite kaitsta ja nende sissetulekuid kaitsta. mina arvan, et petitsioonikomisjon peab siin tõesti initsiatiivi võtma, et sellised, sellistele arengutele lõpp teha, sest et ei saa tekkida olukorda, kus ähm, sellised spordiliidud valitsuse või komisjoni tegevusvaldkonnast äh, väljaspool tegutsevad. sest äh, sellistel, sellisel juhul me jõuamegi selliste arenguteni ja nähtusteni nagu praegu, nii et mina sooviksin, et äh, me ei sulgeks seda petitsiooni, vaid komisjon peab tõesti tegutsema selliste tegutsemisviiside vastu, mida praegu harrastavad paljud spordiklubid. aitäh! ja ma paluksin, et äh, ülejäänud kolleegid teeksid natukene lühemalt kui teie, härra Määrus, sellepärast et äh, meil hakkab aeg otsa saama. nüüd Lydia, palun. aitäh. ma ei hakka üle kordama seda, mida eelkõnelejad juba ütlesid. ka minul on endise ajakirjanikuna ja programmijuhina Poola televisioonis väga palju kogemusi ma olen kursis selle probleemiga igakülgselt ning mina leian, et Euroopa Komisjon ei saa siin lihtsalt äh, käsi puhtaks äh, pesta ja öelda, et asi on pädevuses ja see ei ole meie pädevuses. siin on tegu ikkagi äh, infoõiguse rikkumisega, kõikidel inimestel on õigus infole ning kõigi Euroopa Liidu kodanikke tuleb selles küsimuses võrdselt kohelda. nii kuulajaid kui ka, kui ka ajakirjanikke tuleb võrdselt kohelda aga siinkohal me näeme, et Prantsusmaal on olukord teistsugune kui teistes riikides, kus mõned klubid nõuavad ajakirjanikelt tasu, tasude maksmist. ja me ei saa ju öelda, et need tasud on lihtsalt mingisugune siseasi eraisikute vahel. meil on ju eramajandus väga oluline, aga aga sellegipoolest me ju, me ju oleme ka teiste erasektorite tasude küsimuses ähm, tegutsenud, et ähm, tasusid, tasud oleksid õiguspärased ja siin on olukord täpselt samasugune. näiteks näiteks kas või äh, mobiiltelefonide äh, laadijad, ka siin on tegu ju tegelikult äh, erasektori küsimusega, aga sellegipoolest me peame tarbijad kaitsma ja selliste negatiivsete nähtuste vastu tarbijaid kaitsma, siin on tegu põhiõigusega ja Thank you very much, maintenant aitäh! La parole à monsieur Martin, s'il vous plaît. härra Martin, palun. suur aitäh! komisjoni vastus ei üllata mind, üldsegi ei üllata, sellepärast et komisjon arvab täna, et äh, Euroopa äh, peaks olema üks suur turg äh, ja nii ma saingi aru sellest vastusest, kõik on kaubaks. aga õigus informatsioonile, kas see on samasugune kaup kui, kui teised kaubad, minu meelest mitte tuleb tagada võrdse kohtlemise õigus kõigile kodanikele ja spordiinfo puhul, olgu tegemist siis kirja, kirjutava pressiga või raadioga, siis see on, need on ju ainsad infokanalid, mis tõesti on vaeslapse otsa, ossa jäänud mõelgem siin äh, vormel ühele ja äh, mõnele teisele suurele spordi, spordisündmusele. Äh, Neid näidatakse ainult teatud kanalitel ja, ja alati tuleb maksta nagu tollimaksu, aga paljudel äh, kodanikel, meie kaaskodanikel ei ole seda raha, et seda maksta. seetõttu äh, olgu see petitsioon ikkagi jõus, jäägu see lahtiseks ja vaatame, äh, kuidas, kuidas siis midagi muuta, võib-olla peab komisjoni kuidagi mõjutama. meie siin parlamendis võiksime ju ka omaalgatuse teha, rahvaalgatuse ja nõuda seda, et tõesti midagi ette võetaks. FIFA, UEFA, kõik need suured spordiorganisatsioonid, kas, kas nemad on valmis äh, informatsiooni jagama? ei ole. aitäh, Peter Pau. aitäh, proua esinaine ma teen väga lühidalt, esimene küsimus, et kas me oleme pädevad ja komisjon ütleb ei, teiseks, kas meile meeldib see olukord, me ütleme, et ei et äh, meile ilmselgelt ei meeldi, mis siin toimub, siin räägiti konkurentsiõigusest, arvamusvabadusest, põhiõigustest, see, kõiki neid õigusi on rikutud ja mina leian, see petitsioon peaks jääma jõusse, aga see tuleks edastada vastavatele pädevatele komisjonidele. nii et võib-olla esinaine peaks ähm, kaaluma, et kas sellega peaks tegelema siseturu või konkurentsikomisjon, ähm, sellepärast et parlamendina on meil ju ka selline kaudne taotlemistegemisõigus. nii et kui me leiame, et olukord peaks muutuma, siis me saame ka komisjoni üles kutsuda vastavaid ähm, menetlusi ette võtma, kui ta seda teha ei kavatse, siis ta peab seda ka põhjendama, aga igal juhul me peaksime kõigepealt arvamust küsima äh, pädevatelt komisjonidelt, aga igal juhul mina pea-, kinnitan, et mulle ei meeldi see, mis äh, siin valdkonnas toimub, aga igal juhul me peame ka oma äh, kolleegidega pädevatest komisjonidest arutama seda ja, ja siis ka komisjonile teada andma oma seisukohast, et aitäh! ma arvan, et mida me võiksime teha, selle juurde ma tulen paari minuti juurde tagasi, aga kõigepealt ma annaksin petitsiooni esindajatele sõna lühidalt tagasi. kirja proedre. proua esinaine me sooviksime tänada parlamendiliikmeid, sest me näeme, et te tõesti mõistate, millega tegu on. tegu on eelkõige just vähem kindlustatud kodanike õigusega. ja siin on tegu ka erinevate seostega, mis on spordivaldkonnas tekkinud ning selliste tasude kohaldamisega ei ole enam võimalik äh, pressikonverentsidel ja mujal äh, infot saada, seda edastada, nii et kõik on muutunud äh, lihtsalt kaubaks. siin on tegu kodanike, sportlaste, ajakirjanike õigustega. ja me sooviksime teid tänada, parlament peab siin tõepoolest näitama initsiatiivi, siin ei ole tegu ainult ostmise ja müügiga, siin ei ole tegu lihtsalt kaubaga. aitäh, proua esinaine. niisiis ma teen ettepaneku et Petri Jaares, proua Safar nagu teised välja pakkusid, me jätame petitsiooni jõusse ja me võime selle edasi saata pädevatesse komisjonidesse, mis on siis kultuuri- ja spordikomisjon, ja küsida nende arvamust ning sellest arvamusest lähtuvalt me siis vaatame, kuidas me edasi menetleme, me võime ka uurida, kas siin on mingisugune äh, seadusandlik lünk õigus infole on tõepoolest iga Euroopa Liidu kodaniku õigus ning seda on reguleeritud ka meediadirektiivis. et isegi, kui meediadirektiivis midagi sees ei ole, ei tähenda seda, et me ei peaks sellega arvestama ja ei peaks seda kaaluma. nii et see oleks minu ettepanek. kas me võime selliselt menetleda? ma arvan, et me peaksime selle petitsiooni edastama ka äh, kon-, ka IMCO-sse. jah, me peaksime selle ka konkurentsi ja siseturu komisjoni saata. selge, võtan teatavaks, me edastame selle siis kultuuri- ja spordikomisjoni ja ka IMCO komisjoni ning vastavalt nende tagasisidele me siis ka otsustame, kuidas me edasi menetleme, et võib-olla me siis äh, teeme omaalgatusliku raporti või midagi sellist, aga igal juhul komisjon teab, et me võtame seda küsimust tõsiselt ja vastavalt me seda ka käsitleme. suur tänu teile. okei okay,, and the next point on my agenda is aitäh ja järgmine päevakorrapunkt on kaheksa see on petitsioon viis kaks neli Lucy Hartilt ja veel teised. ma ei hakka neid kõiki teile üle lugema, see on teil päevakorras olemas, siin on siis Renato Lelli Itaaliast, kus te olete? Te olete siin, väga hea, tere tulemast ja komisjoni esindajad on ka siin. ja nõukogust eesistuja esindajad on ka siin, nii et me läheme nüüd hoopis teise valdkonna juurde. nii et eelnevate teemade, petitsioonide esitajad, kui soovite, võite lahkuda või kui soovite, võite siia jääda. et nüüd läheme rändeküsimuste juurde ja kõigepealt saab sõna äh, Renato Lelli no,. aitäh, tere hommikust mina olen sellise asutuse juhataja, kes äh, aitab neid peresid, äh, kelle liikmed on eraldatud. me oleme väga mures, igale poole ehitatakse müüre, mm, traat, äh, aedikuid. Itaalia valitsus vaatamata raskele majandus- ja rahanduskriisile lubab endale endiselt seda luksust, et lastakse sisse ebaseaduslikke sisserändajaid, vaatamata sellele, et meil on seitse miljonit vaest inimest töötud ning mina olen selle vastu, et, et selline sisseränne Euroopa Liitu koos kõikide nende kaasnevate probleemidega, mis see kaasa toob, on viinud meid olukorda, kus eh, räägitakse sellest, et Mare Nostrumi programm tuleb peatada. Eh, oktoobrist alates eh, sada kolmkümmend tuhat ebaseaduslikku sisserändajat on tulnud meile sisse, see läheb meile maksma miljardeid eurosid, mida võiks kasutada hoopis selleks, et aidata töötuid, vaeseid ja tegelikult äh, Eh, sadu inimesi on eh, teinud enesetapu, mille oleks võinud, eh, mida oleks saanud vältida selle raha abil, mis on kulunud nüüd ebaseaduslikele sisserändajatele. ehk tahame öelda seda, et sisseränne Euroopas ei ole mitte Itaalia probleem, vaid see on Euroopa probleem, maailma probleem ning Mare Nostrum programm, mis kahekümne kaheksandal Eh, oktoobril möödunud aastal eh, sisse õnnistati meie peaministri poolt, oli eh, püüd vältida inimtragöödiaid, loodeti, et ÜRO hakkab samuti osalema ja tegeleb nende riikidega, naaberriikidega, kust sisserändajad tulevad, sõda on Süürias, olukord äh, Türgis ja nii edasi, Iraagis äh, islamiriigi oht, äh, pealerünnak, see kõik on toonud kaasa suured sisserände vood, millega võib kaasneda ka ebola oht Euroopas, tuberkuloosi oht, tuhandeid ebola juhtumeid on avastatud Kesk-Aafrikas ka Mare Nostrum, Mare Nostrumit on süüdistatud selles, et selle kaudu on narkokaubitsejad jõudnud Euroopasse, kuna puuduvad seadused nende karistamiseks, siis nad saavad karistamatult siin tegutseda ning staatus quo Itaalias on selline, Te olete oma kõneaja ületanud, annan teile veel kakskümmend sekundit, olgu, lõpetan siis kohe. Need kulutused ei ole enam jätkusuutlikud, saju tuhandeid eurosid äh, kulutatakse iga päev ning äh, organisatsioonid ei tule enam toime sisserändevoogudega ajutise varjupaiga küsimusi tuleb, nendega tuleb tegeleda sellisel viisil, et, et salakaubavedajad, narkootikumide vedajad ei, ei saaks kasutada ära programme ja selle kaudu tulla sisse. kommenteerin lühidalt. meie kojas on väga oluline, siin kojas on ülimalt oluline see, et mitte ühtegi inimest ei, inimest ei kuulutata ebaseaduslikuks. Nad võivad olla ebaregulaarsed, aga nad ei ole ebaseaduslikud. see on Euroopa Parlamendi seisukoht. I would be happy to give the floor to Filippo Colombo from ja nüüd saab sõna Filippo Colombo ja võib-olla ka Gennaro Capo Itaalia alalisest esindusest. Sono Filippo Colombo della rappresentante ja minu nimi on Filippo Colombo, esinaine, palju tänu, et andsite mulle sõna. olen Itaalia alalisest esindusest ning olen Itaalia eesistuja esindaja. taotlus, mille on esitanud äh, härra Lelli, on äh, seotud äh, ühe meie eesistumise aja prioriteediga paari päeva pärast toimub Luksemburgis justiits- ja siseasjade nõukogu, eh, neljapäeval välisasjade nõukogu ning rändevoogude ning rändesurve küsimused on väga olulisel kohal nende nõukogude päevakorras. töö Itaalia eh, eesistumise ajal eh, liikmesriikide vahel on toonud kaasa kolmesuunalise ettepaneku. vabandame selle eest. palun jätkake. aitäh, proua esinaine. niisiis selline mm, kolmene ettepanek, kõigepealt koostöö kolmandate riikidega teiseks Frontexi tugevdamine ning piiride seire ja patrulltegevus piiridel ning kolmandaks vastuvõtmine ning isikutelt sõrmejälgede võtmine, kui nad Euroopasse saabuvad. arvestades seda, et härra Lelli mainis Mare Nostrum programmi, ja nii nagu ta ütles, tegemist on ajutise äh, erakorralise operatsiooniga, siis äh, kõike seda arvestades Itaalia eesistuja püüab äh, sellest nii-öelda erakorralisest olukorrast üle saada ja luua selline jätkusuutlik permanentsem lähenemisviis ja uus äh, Frontexi operatsioon on väljatöötamisel, mis loodetavasti asendab äh, Mare Nostrumit ja mis puudutab Itaalia eesistujat, äh, esinaine, siis need olid meie prioriteedid. loomulikult oleme alati teie käsutuses selleks, et esitada täiendavaid selgitusi küsimuste osas, mille on äh, petitsioonide esindajad, esitajad esitanud või muudes küsimustes. härra Colombo, kas te rääkisite äh, kogu Itaalia ähm, eesistuja nimel või, või soovib ka teie kolleeg sõna? ja, ja mina esinesin meie mõlema nimel. selge, siis annan sõna komisjoni esindajale härra Mattias Öölile. Uh, palju tänu, esinaine. see teema, mis meie ees seisab täna, on seotud üheksa petitsiooniga, mis keelavad ühe ja sama teema üle eh, ümber eesmärgiga vältida katastroofe, selliseid katastroofe nagu Lampeduusa lähedal eh, hiljuti aset leidis petitsioonid on esitatud äh, nii-öelda pärast Lampeduusa tragöödiat ja selle teabe põhjal, äh, mida komisjon on senini esita-, esitanud, see on jäänud äh, nii-öelda natukene vananenuks ja seetõttu hea meelega annan ülevaate komisjoni sellest, mis vahepeal on tehtud. kuna üleskutsed petitsioonides puudutavad Vahemere rakkerühma siis mõne sõnaga selle rakkerühma tööst. Vahe, Vahemere rakkerühm loodi oktoobrikuisel justiits- ja siseküsimuste nõukogul koheselt pärast Lampeduusa tragöödiat ehk paari päeva jooksul. Ehm, selles oli liikmesriikide komisjoni, parlamendi, ÜRO pagulaste ülemvoliniku esindajad eesmärgiks oli tuvastada eh, preventsiooni, eh, kaitse, solidaarsuse põhimõtete alusel eh, võimalused, kuidas tõhusamalt Euroopa Liidu töövahendeid ära kasutada selleks, et samalaadsete tragöödiate esinemist tulevikus vältida. milline on siis meie poliitiline väljakutse? poliitiliseks väljakutseks on see, et põgenikud üldse seaksid oma elu ohtu ja hakkaksid ületama Vahemerd. ehk me tahame vältida seda, et, et põgenikud istuksid põgenikepaatides ehm, Vahemere lõunakaldal, mis tähendab seda, et me te peame tegema tihedat koostööd transiitriikidega ja päritoluriikidega Aafrikast. Vahemere rakkerühm on minu arvates näide selle kohta, kuidas Euroopa Liit suudab väga kiiresti toimida. kaheksa nädala jooksul juba suutsid nad kokku panna väga üksikasjaliku raporti, mis käsitles viit teemavaldkonda ja, ja üle kolmekümmet äh, tegevust. olles kuulanud Itaalia eesistuja e, esindaja sõnavõttu, võin öelda, et need tegevused äh, mis on aset leidnud äh, Itaalia eesistumise ajal, on täielikult kooskõlas rakkerühma ettepanekutega. ma ei hakka üksikasjalikult rääkima kõigist nendest kolmekümne kaheksast äh, tegevusest, äh, vaid peatun nendel viiel põhivaldkonnal, mis on suunatud kaitseprogrammidele, võitlusele, salakaubaveo vastu, piirivalvele, abi andmisele, solidaarsusele teiste liikmesriikidega toon teile mõningaid näiteid selle kohta, mida rakkerühm on suutnud saavutada viimase aasta jooksul. paljuski, mis on saa-, saavutatud äh, rakkerühma äh, raporti põhjal, äh, on suunatud tegevuste, meetmete väljatöötamisele ja ellurakendamisele. edasiminek on olnud võib-olla aeglane, aga väga kindel tihtipeale tuleb äh, läbi rääkida väga raskete valitsustega nagu Liibüa või Egiptuse valitsustega, kus olukord on raske ja kiiret edasiminekut on raske saavutada. positiivsetest edasiminekutest, äh, nende kohta võin äh, näitena tuua poliitilise dialoogi Ida-Aafrikaga, mis on käivitatud Kadunis, selle kuu lõpul toimub ministritevaheline kokkusaamine ja ka Roomas aasta lõpu poole koostööleping Nigeeriaga kirjutatakse alla selle aasta lõpul ka mobiilsusalase partnerluslepingud ähm, Maroko ja Tuneesiaga on ellu rakendatud ning Euroopa varjupaika äh, tugiamet hakkab varjupaiga küsimuses nendele riikidele abi andma. Jordaaniaga mobiilsuspartnerlus kirjutatakse alla äh, selle nädala neljapäeval Justiits- ja Siseküsimuste Nõukogu raames loome dialoogi mobiilsuse ja julgeoleku küsimuses Egiptusega. Liibanon on palunud samasugust dialoogi, seda küsimust hetkel arutatakse liikmesriikidega. mis puudutab piirkondlikke kaitseprogramme eh, Põhja-Aafrikale ja Somaalia poolsaarele, siis neid küsimusi hiljuti arutati liikmesriikidega. kavas on eh, tõhustada neid piirkondlikke kaitseprogramme, laiendada neid kogu Põhja-Aafrikale ning eh, laiendada äh, tegevuste ulatust ning liikmesriikide kaasamist. paralleelselt alustatakse teavituskampaaniatega eh, Ida- ja eh, Lääne-Aafrika transiitriikides eh, ja rändeteedel. veel üheks eesmärgiks on kõike hõlmava plaani kokkupanek, mis räägib salakaubaveost ja koostöö tegemisest siin osas ka päritolu- ja transiitriikidega ja humanitaarmissioonide küsimus on põhiline viis, kuidas kaitsta neid, kes soovivad Euroopa Liitu tulla. see on täielik, täiendav valikuvariant, me ei taha mingeid nii-öelda müüre ehitada, me soovime luua seaduslikud võimalused Euroopa Liitu jõudmiseks. see on prioriteediks ja tulen ka nüüd piiride küsimuse juurde nii nagu eh, petitsiooni esindaja on öelnud, eh, Itaalia eh, möödunud sügisel alustas Mare Nostrum operatsiooniga, tegemist on nii-öelda siseriikliku iseloomuga operatsiooniga. Itaalia ja Frontex sõlmisid esialgse lepingu selleks, et saada toetust operatsioonile Triton, mis käivitatakse esimesel novembril. peaks käivitatama esimesel novembril. ma loodan, et see ülevaade näitab, et Euroopa Liidul on kõikehõlmav lähenemisviis selleks, et vältida tragöödiaid Vahemerel ning oluline on lähtuda integreeritud lähenemisest, mis peaks hõlmama nii arengupoliitikat, välispoliitikat, sisepoliitikat kui ka ehm, tihedat koostööd teiste eh, siis eh, sidusrühmadega nagu Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon ja eh, ÜRO pagulaste ülemvolinik tuleb vältida olukorda, et põgenikud võtavad ette eh, enda elu ohtu eh, seadva eh, merede üle Vahemere, sellega, selleks tuleb teha koostööd transiit- ja päritoluriikidega. aitäh teile ülevaate eest. Te olete andnud meile selge ülevaate selle kohta, mis on mängus ja, ja rääkisite ka sellest, et me peaksime põgenikele looma äh, Eh, ohutud ja seaduslikud eh, võimalused eh, jõuda Euroopa pinnale selleks, et leida turvaline varjupaik. tahaksin teid väga tänada teie tõelise euroopaliku vaimu eest selle küsimusega tegelemisel ning tahaksin äh, tunnustada ka Itaalia ametivõimusid, kes on päästnud tuhandeid-tuhandeid inimelusid Mare Nostrumi programmi raames. Äh, äh, tahaksin tänada neid inimle- ja suuremeelsuse eest. me teame, et Itaalia on üle kaheksakümne tuhande, võib-olla üle saja tuhande elu päästnud mm, arvandmed erinevad selles osas, seetõttu meie oma komisjonina peame äh, neid äh, selle eest äh, tunnustama ja tänama itaal-, itaallasi nende lahkuse eest. ma tean, et mitte kõik ei ole minuga ühel meelel, aga üks asi on kindel, meie kui petitsioonide komisjon, meid ei saa kunagi süüdistada selles, et me oleksime kuidagi kallutatud äh, oma lähenemises sisserändele oluline on see, et iga petitsiooni esindajat tuleb võtta tõsiselt. me ei pruugi nendega olla ühel meelel, aga me peame ära kuulama ühetaoliselt kõiki. ning nüüd annan sõna kolleegidele aruteluks, kõigepealt eh, saab sõna proua Tšofrida. Eh, eh, aitäh, proua esinaine võin täielikult kinnitada just seda, mida ütlesite, olen täiesti nõus, mitte ainult teie e, vaimuga, vaid ka selle lähenemisviisiga, e, mille te olete võtnud antud probleemile. E, meie kodanikud Euroopas on, on kümneid ja kümneid kordi pöördunud meie poole, kodanikud, kes on tõsiselt mures olukorra üle, vabandan, et ma ei eh, saanud viibida siin saalis eh, siis, kui eelkõneleja sõna võttis, aga oluline on rõhutada seda, et eh, meil peab olema ühine lähenemisviis, seistes silmitsi selle inimkatastroofi ja tragöödiaga, siin ei tohi lasta tekkida mingit tülitsemist ja konkurentsi erinevate riikide vahel nii nagu öeldud, eh, suur hulk, enamus nendest petitsioonidest eh, tegelevad eh, küsimustega, mis tulenevad juba peaaegu aastavanast tragöödiast, samas ohvreid lisandub sadade kaupa, mis näitab, et tegemist on probleemiga, mida on väga raske lahendada, samas me peame leidma äh, õige lähenemisviisi ning äh, tegema kõik, mis võimalik äh, selleks, et, et tegeleda selle teemaga kogu selle keerukuses. oleme kuulnud Vahemere rakkerühmast ja ma usun, et äh, võib öelda seda, et suure huviga tahaksin tutvuda selle rakkerühma dokumentidega. ma usun, et ka kolleegid eh, tunnevad eh, huvi nende dokumentide vastu. ma tean, et eh, libe kolleegid tegelevad nende küsimustega, aga ma usun, et see on huvipakkuv, oleks ka meie jaoks. viimase nädala jooksul president Schulz ja mm, mm, kõrge esindaja proua Mogherini Äh, näitavad seda, et äh, Lampeduusa äh, küsimus muutub järjest pingelisemaks. itaallased, eriti need, kes elavad Lõuna-Itaalias, on sattunud väga suure koorma alla, nad kannavad sellist koormat, mis ei peaks lasuma ainult itaallaste õlul, vaid seda peaks jagatama kogu Euroopas. me peame jätkama nende küsimustega tegelemist, mida me palusime volinik Malmströmilt, et, et saada suuremat eelarvet ja oleme palunud ka seda, et Frontex lähetaks oma inimesi Sitsiiliasse, et oleksid konkreetsed inimesed koha peal, kes saaksid reageerida olukorrale. oleme kuulnud Mare Nostrum programmist. Itaalia esindaja ütles, et tuleb eh, laiendada ja suurendada patrulltegevust, aga e, inimestel käib e, see üle jõu ning e, rassistlikud äärmusrühmitused kasutavad olukorra ära, mistõttu me peame hea seisma selle eest, et, et, et selle küsimuse mõjud kas või avalikule korrale äh, oleksid samuti arvesse võetud. tegemist on tohutu suure ja raske probleemiga, millele me peame leidma konkreetsed vastused ja vastama ka petitsioonide esitajatele. Now, Mr Borgi. suur aitäh. härra Borgesio, palun. suur tänu, proua esinaine tahaksin tänada komisjoni selle eest, et meil võimaldati nüüd selline avameelne arvamuste vahetus sellisel teemal. ma tean, et me peame kuulama kodanike häält ja olema vabad ideoloogiast. kuulasin härra Lellit, ta on tõstatanud väga tähtsa teema tähtsa küsimuse. Euroopa Liit seisab tõsise terroriohu ees, sellega tuleb tegeleda. aga sellega on seotud veel mitmeid küsimusi. Euroopa Liidu esindaja siin ütles täiesti õigesti, et me peame leidma turvalise ja seadustatud võimaluse sisserännet reguleerida ja samas võitlema illegaalse immigratsiooniga. Mare Nostrum programm peaks siiski peatuma. selleks on mitu põhjust esiteks turvalisus. Euroopa Liidu ametnikud ise on nimetanud, et sada kolmkümmend tuhat põgenikku inimesi, kes on saabunud Lõuna-Itaaliasse, nendest on tegelikult jälile saadud ainult väga vähestele Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator, tema amet on öelnud, et ehm, inimkaubanduse kaudu äh, võib Euroopa Liitu sisse imbuda terroriste. kolmandaks, petitsioon on üks võimalus, mis äh, äh, või, või petitsioon puudutab ka inimesi, kes on võib-olla sa, äh, saabunud Euroopa Liidu territooriumile mingisuguse nakkushaigusega. meil täiesti võimalik on, et ebola viirus võib sattuda Euroopasse nii, muidugi enamusel juhtudel nii ei ole, aga saartel pole vastuvõtupunktides isegi mingit haiglat, seega Mare Nostrum tuleb peatada. Mare Nostrum ei ole tõendanud oma, äh, oma usaldusväärtust, väärsust. suur aitäh, härra Borgesio ja nüüd järgmine kõneleja, Boditša Pajas, palun. suur tänu äh, tahaksin ka öelda, et väga hea, et äh, nüüd käib arutelu, see toimub mitmel tasandil, meil siin ühel tasandil, kodu, kodanikud arutavad seda ka. kuidas siis saada võitu sellest suurest probleemist, ulatuslikust immigratsioonist, kunas me hakkame rääkima ometigi ühel häälel? arvan, et enamus, kes Euroopasse tulevad, tulevad siia äärmisest vajadusest ajendatuna, mitte sellepärast, et nad hirmsasti tahaksid seda me peame olema valmis selleks, et paljud saabuvad väljastpoolt meie kallastele. viimased sündmused näitavad, Iraagis näitavad, et, et väga palju inimesi hakkab saabuma Euroopasse ja me peaksime rahvusvahelise õiguse järgi olema valmis neile asüüli andma peame ka tegema kõik selleks, et tagada Süürias ja Iraagis rahu. peame tagama äh, õiglase maailma, peame andma kõik selleks, et päästa inimesi vaesusest, aga mm, ikkagi peame arvestama sellega, et äh, et Euroopa Komisjoni andmetele on äh, viiest Äh, viite erinevasse äh, liikmesriiki saabunud tuhandeid asüülitaotlejaid Prantsusmaale, Belgiasse, Ühendkuningriiki, Rootsi saabub ilmselt äh, ka tuhandeid ja just Iraagi sündmuste tõttu meie arvame, et sõda kestab veel pikka aega ja me peame andma neile kodanikele alalise elamisloa. mul on väga hea meel, et Lampeduusa katastroof on nüüd ka nähtavaks saanud. see ei puuduta ainult illegaalseid immigrante, mul on hea meel, et esinaine ütles, et me ei pea alati rääkima illegaalsetest immigrantidest. Need äh, Vahemere surmad jäävad meie hingele veel aastateks, nendega ei ole tõsiselt tegeldud. peame arvestama lähivälismaa katastroofidega, poliitikud ja kodanikud peavad vastutustundlikult rääkima nendest probleemidest, rääkima kannatustest meie piiril. müüri ehitamine ümber Euroopa ei ole lahendus meie probleemidele, mida kõrgem müür, seda rohkem inimesi saab Vahemerel hukka. seega seadusejärgne sissepääs Euroopasse on ainus lahendus. suur aitäh, proua Rivasi, palun. suur tänu, proua esinaine, toetan täielikult siin registreeritud sõnavõtte. korraldasin pressikonverentsi eelmisel nädalal Lampedusa teemal ja ähm, statistika, mis meile antakse, on tõesti tohutu äh, tohutult murettekitav, üle kahekümne tuhande inimese on hukka saanud hiljuti Vahemerel, Vahemeri on nagu surnuaiaks muutunud ja samas Frontex ei ole pakkunud lahendusi, ei näiteks piirikontrolli eh, puhul lihtsalt muudetakse või soovitakse muuta Euroopa kindluseks, see ei lahenda ei majandus- ega poliitilisi probleeme. me teeme kõik selleks, et eh, sisserändevoog peatada, aga mõelgem eh, Iraagile, Süüriale, mõelge ühele liibüalasele iraaklasele, süürlasele sõjapiirkonnast soovivad kõik lihtsalt lahkuda. mis me siis teeme? kaitseme ennast siin Euroopas. võib-olla on vaja Frontexi pädevusi suurendada. Itaalia on muutunud nagu patuoinaks praegu käisin ise Kreekas. ma äh, ootan väga palju Kreeka uuelt volinikult. see, mida ma ise nägin Kreekas, oli täiesti õudust ja õudust külastage neid kinnipidamiskeskusi. meile öeldi, et ei, ei, sinna ei saa, aga vanglatesse võib Euroopa äh, saadikud saavad külastada äh, vanglaid, aga põgenikekeskusi ei saa külastada ja siis äh, taome vastu ründu ja räägime, et me kaitseme inimõigusi. Äh, neid keskusi peab saama näha. see on hullem, kui midagi võib ette kujutada. ja nüüd küsin ühe küsimuse komisjoni käest. Äh, näiteks üks inimene, kes Lampedusasse on sattunud ja seal on kolm aastat seal olnud, siis ta näeb, et, et et see raha, mis Euroopa Liit peaks keskusele andma, seda ei ole. inimesed peaksid kakskümmend viis eurot päevas saama seal, aga kuidas nad ei saa seda, kuhu see raha läheb ja kuidas kontrollitakse, kuhu see raha läheb? meie e-, e-, Euroopa parlamendisaadikutena ei saa sellist olukorda mm, Kreekas, Itaalias, Lampeduusas äh, aktsepteerida ja nagu öeldi, Lampeduusas pole haiglatki. hea küll, äh, Rootsi ütleb, et me võtame kaheksa tuhat iraaklast vastu, jah, see ongi solidaarsus, aga iga liikmesriik peab oma kvoodi välja pakkuma, et vastu võtma, võtta vähemalt poliitilisi pagulasi aga siin ei võta keegi sõna. Frontexile tuleks ju äh, pädevust juurde anda, aga liikmesriigid pole tahtnud seda teha. kuidas, äh, kuidas pädevust Frontexile juurde anda, selle üle tuleb mõelda, sest äh, piirikontrolli agentuur peab oskama ka inimelusid päästa ja tuleb kontrollida, kuhu see põgenikele mõeldud raha, mida Euroopa annab, läheb. tänan. suur aitäh. härra Kirkost, palun. tegemist on tohutu humanitaarkriisiga, ma võin siin nõu-, äh, näiteid ka Kreekast tuua nii nagu teised eelkõnelejad, tuleb mõelda, kuidas seda proomi lahen-, probleemi lahendada. me ei saa ära unustada, et äh, igasuguste sõdade, konfliktide pärast äh, peavad kodust lahkuma tuhanded inimesed, paljud neist tulevad Euroopasse. meie oleme selle poolt, et meil oleks poliitika, eh, mis annab tulemuseks pagulu, pagulussüsteemi, mis toimib solidaarsuse alusel. me peame ka mõtlema, milline võiks seaduslik eh, sisseränne olla ja milliseid eh, õigusakte meil selleks on vaja. see võtab kõik aega, aga praegu otsekohe on tähtis näidata üles solidaarsust praktikas, mitte ainult sõnades. Lampeduusaga, Kreeka saartega, Kreeka saarte lähedusest on, on palju inimesi päästetud merelt, aga eh, mingi lahendus tuleb neile leida. me ei saa oodata seni, kuni siin seadusi vastu võetakse härra Avramopolos volinikukandidaat. mida arvab tema? kas on võimalik näiteks Türgi territooriumil asüülitaotlejaid vastu võtta kuidagi ja läbi vaadata äh, asüülitaotlejaid? siis ei tekiks seda ähm, ohtu, et inimesed püüavad üle mere Kreekasse saabuda, seades omaenda elu ohtu niimoodi merel. kõik, kes Kreekasse püüavad saabuda, ei ole ilmtingimata sõjatsoonist põgenenud. kindlasti on seal tegemist ka inimkaubandusega maffia kasutab olukorda ära ja seetõttu on meil vaja selgeid reegleid, eeskirju, mis keskenduvad äh, praegusele olukorrale, äh, mitte mingisugusele äh, ähmasele humanitaarkaalutlusele. mõelgem sellele, kui palju õnnetusi juba on, on tegevusetus kaasa toonud. mina tulen riigist, kus võetakse vastu põgenikke, mitte kaheksa tuhat, vaid kahjuks isegi palju-palju rohkem inimesi on vastu võetud. kahjuks on neid äh, põgenikke ka ära kasutatud mitmel moel kohalikud elanikud ja põgenikud, nende vahel on nüüd toimunud äh, kokkupõrkeid ja me ei saa silmi sulgeda selle olukorra ees see on üle-euroopaline probleem, mitte ei puuduta ühte või teist liikmesriiki. proua Taali järgmiseks. suur aitäh, tahaksin alustada äh, proua Rivasio sõnavõtust. Vahemeri on muutunud või muutumas äh, surnuaiaks. mina olen Maltalt pärit ja tõesti, see on, seda on väga valus vaadata minu kodusaar asub ähm, Vahemeres ja ma näen neid probleeme iga, iga päev. inimesed saavad hukka, nende lootused hukkuvad, sest äh, nad ei suuda pääseda, nad ei, ei, ei suuda leida äh, paremat tulevikku, nende elu lõpeb Vahemeres. Malta on väga väike riik, üks riikidest, mis äh, minu silmade läbi on illegaalse immigratsiooni pääsla. mõelge sellele, me räägime praegu illegaalsetest immigrantidest, aga tegelikult me räägime ju illegaalsest immigratsioonist, mis äh, on organiseeritud kuritegevuse tulemus inimkaubitsejad võtavad raha ja enamusel juhtudel ei anna vastu e, isegi paati, et, et põgenikud saaksid oma sihtkohta jõuda, soovitud sihtkohale jõuda. Lampedusa, Kreeka, ma ei räägi Maltast, Itaalia, Vahemere riigid tunnevad tohutut survet ja tunnevad ka, et Euroopa Liit on nad üksi jätnud probleemidega võib-olla päris nii ei ole, aga kodus küll tuntakse nii minu koduriigis ja meie Euroopa Parlamendi liikmetena peame niisugustele muredele vastama. kui me seda ei tee, siis kuuleme järjest rohkem rassistlikke kommentaare ja näeme järjest rohkem frustratsiooni, pettumist vähem, Vahemeri võib olla muidugi Euroopasse pääsemise väravaks, aga see ei puuduta mitte ainult ühte või teist riiki või Lõuna-Euroopa riike ainult. me räägime küll Lampeduusast, aga mõni nädal tagasi oli ju veel tragöödiaid Vahemerel ja kui me kiirelt ei reageeri, siis jääb veelgi rohkem inimesi hukka inimesi, kes põgenevad oma koduriigist, kuid kelle riik, kelle põgenemine lõpebki Vahemerel. Task Force Mediterranean teeb tööd, muidugi on hea kuulda, et nad midagi teevad, aga nad teevad lihtsalt oma tööd liiga aeglaselt. ma ei teadnud sellest, selle organisatsiooni tööst midagi, seega tuleb ju ka äh, rääkida, mida on tehtud. me praegu räägime siin äh, inimkaubandusest, äh, kui Libes räägiti Aastor teemadel, siis räägiti ka sellest, kuidas organiseeritud kuritegevusega võidelda. kuidas võidelda, me ei tea, meil on vaja pika, pikaajalist lahendust. ja miks me võtame sõna alles siis, kui tragöödia on toimunud. me peame keskenduma pikaajalistele lahendustele, strateegiatele. Frontex ei ole tegelikult meile lahendusi andnud, nüüd on Frontex pluss olemas, meil on Triiton, mis peaks algama esimesel novembril, aga informatsiooni eriti selle kohta ei ole, me ei tea, millised riigid osalevad, milliseid vahendeid antakse Tritonile, milliseid investeeringuid tehakse. me peame teadma seda. mõni päev tagasi toimus voliniku kandidaadi äh, kuulamine, öeldi, et Triton äh, ei ole mitte operatsioon piirikontrolliks, vaid ka päästeoperatsiooniks ette nähtud, äh, aga me peame teadma, mis siis toimuma hakkab, sest meil on vaja lahendustele mõelda. me peame tegelema selle probleemiga kui üle-euroopalise küsimusega, me ei saa jätta ühte, teist või teist liikmesriiki üksi nende probleemidega, inimesed peavad teadma, et me ei räägi suusoojaks, vaid me tõesti oleme valmis midagi ette võtma, tänan. Eh, mis siis? aitäh loen ette järgnevad nimed, kes on soovinud sõna. nimekirja kuuluvad nüüd need, kelle nimed ma ette lugesin. Eleonora, palun. aitäh. ma soovisin veel paar asja lisada sellepärast, et äh, ma arvasin, et me peame veel teistest asjadest rääkima. Ähm, Dublini leping on täiesti aegunud, see tuleb läbi vaadata. selle koorma alla ei saa jääda ainult need riigid, kuhu pagulased saabuvad, vaid siin tuleb kaasata kogu Euroopa Liit, kõik peavad pingutama. me oleme siin silmitsi väga suure tragöödiaga, see mõjutab kõiki riike eriti just Lõuna-Euroopa riike. sest siin on tegu niikuinii ka nende liikmesriikidega, kes kannatavad kõige rohkem majanduskriisi all. ja me ei tohi ka eirata erinevusi Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel, ka erinevusi elatustasemes ja erinevusi ka teistes valdkondades. siin on tegu ka väärtuste küsimus oluline. Euroopa Liidu rajajad soovisid ju luua liitu, ühendust, mitte ainult lihtsalt liitu. see on äh, see tegelik sõnum. aitäh. härra Marjas, palun. proua esinaine see teema, mida me arutame, on väga tähtis. see ei puuduta mitte ainult Itaaliat äh, või Lampeduusot, vaid see puudutab kogu Euroopa Liitu ja eelkõige muidugi Lõuna-Euroopa riike. meil on tuhandeid pagulasi, aga meil on ka tuhandeid majanduspagulasi, kes üritavad jõuda Euroopa Liitu. ja yeah Nemad üritavad eelkõige just Kreeka, Itaalia, Hispaania, niisiis Lõuna-Euroopa riikide kaudu jõuda Euroopa Liitu ja surve nendele riikidele muutub aina suuremaks. samaaegselt tuleb aga ka öelda, et Lõuna-Euroopa riikides on väga kõrge töötuse tase, palju on vaeseid, Kreekas on praegu suur humanitaarkriis seoses kasinuspaketiga, mis, ähm, mida Kreekale peale suruti. ja sellele lisanduvad veel uued humanitaarkatastroofid, kuhu on kaasatud kümned tuhanded äh, pagulased ja ebaseaduslikud majanduspagulased, kes äh, tulevad Kreekasse. Kreeka ei suuda enam vastu võtta veel rohkem varjupaiga taotlejaid ja, ja pagulasi neid on tohutult palju, ka lamp-, nii nagu ka Lampeduusal praegu tuhanded inimesed äh, ootavad ähm, vastust oma varjupaigataotlusele. nii et me peame olema solidaarsed, aga me peame loobuma Dublinist, me peame jõudma sellise õigusaktini, mis käsitleks ka majandusjõuga, samuti rahvastiku arvuga sellepärast et olukord ei saa olla selline, et ainult Lõuna-Euroopa riigid, Itaalia ja Kreeka peavad selle töö ära tegema. ma arvan, et me peame tõesti siin jõudma ühtse poliitikani, mis puudutab selle probleemi lahendamist, aitäh! proua Mitsi, siin on tegu sellise küsimusega, mida on käsitletud juba aastaid ja me ei ole näinud mingit paranemist ega ka ega ka tulemusi, mis äh, kajastaksid äh, seda, neid argumentatsioone ja arutelusid, äh, mida sel teemal on peetud. ma mäletan, et mõned aastad tagasi Strasbourgis, kuigi ma mäletan seda nagu eile, Cecilia Malmström tuli Trebist alla peale seda, kui ta oli käinud Lampeduusal ja ta oli tõesti näost täiesti kahvatu ja ma saan täiesti aru temast ja sellepärast, et ta oli näinud äsja ma ei tea, kui palju, kui mitut kirstu, ka kirste, millel olid äh, peale pandud väiksed kaisukarud. ja kas olukord on muutunud? ei, minu meelest mitte, sellepärast et me arutame pidevalt sedasama teemat. me ei aruta näiteks midagi sellist, mis oleks pikaajaline. ja me peaksime küsima, kus on kõik need miljardid, mida Euroopa Liit annab äh, Aafrika riikidele, kas need edastatakse taristusse, investeeringutesse, haridus- ja tervisevaldkonda, vastus on mina ei tea sellepärast, et kui me soovime nende inimestele, nendele inimestele tagada tulevikku nende oma koduriigis, siis, siis nad, siis sellisel juhul on vaja pikaajalisi plaane, et nad äh, ei sooviks äh, lahkuda oma koduriigist. aga praegu inimesed lahkuvad oma riigist ja ja praegu me tegeleme ainult sellega, kuidas tagada, et inimesed jõuaksid turvaliselt üle Vahemere, et turvaliselt. mina, mina tulen Maltalt, väga väiksest äh, riigist ja minu olukord ja minu, meie olukorda selgitas mu kolleeg väga hästi. see, nii et siin on tegu, me oleme isegi saar ja inimesed ei saa kuhugi minna, aga need pagulased ei soovi jääda Maltale, vaid nad soovivad minna kontinentaal-Euroopasse ja meil on probleem, ma nõustun ka äh, prouaga, kes ütles, et vahetevahel see loob ka selle va vastumeelsuse, aga, aga samas me peame ju arvestama sellega, et tegu on ju kellegi pereliikmetega, lähedastega, aga samas Euroopa Liit ei ole teinud mitte midagi ja kui ma olen asjast valesti aru saanud, siis vabandust, aga komisjon ei ole rääkinud mitte midagi sellest Äh, jagamisest, jah, siin paljud maininud sõna solidaarsus, aga see on vaid sõna, seda ei ole käsitletud. paljud leiavad, et kui nad tulevad Euroopasse, siis, siis äh, Euroopa peab mõistma, et siin on tegu kahekümne kaheksa riigi probleemiga ja peale kõiki neid kirglikke sõnavõtte ja äh, mõistvat suhtumist ja nii edasi, me peame siiski midagi ka ära tegema. aitäh! Solita, te olete viimane kõneleja minu nimekirjas. aitäh! ka selle ettekande ajal unustati tegelikult ära minu meelest äh, inimesed ise, sellepärast et inimesed on katastroofilises olukorras, neil on tõesti väga, neil on suurte probleemidega äh, tegu. aga see ei tähenda, et me peaksime uusi piire looma. varjupaigataotlused, inim-, kaubandus on kindlasti ka olulised teemad, millega tuleb tegeleda, aga ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud, et me erinevaid teemasid läbi segi ei ajaks, sellepärast et mis puudutab sisserännet ja sisserännet Lõuna-Euroopa riikidesse, siis siinkohal on ähm, liit, Euroopa Liit olnud väga aeglane. oluline on äh, sellise globaalse koostööpoliitika väljatöötamine, sellepärast et me ei saa tek-, lasta tekkida olukorral, kus Lõuna-Euroopa riigid äh, oma ressurssidega peavad selle olukorraga hakkama saama. Need äh, vahendid, mis me oleme saanud, nendest ei piisa, meil on ka olemas arengukoostöö vahendid ja me peaksime saama neid ka, ka kasutada meil on vaja nüüd sellist raportit, mis tõesti hõlmaks kõiki Lõuna-Euroopa riike, me peame läbi viima ka analüüsi, mille alusel vastavad poliitikad saaks ka rakendada. võib-olla me peaksime pöörduma libe komisjoni poole ja nende raporti alusel peaksime siis edasi töötama, olenemata sellest, kas see petitsioon jääb jõusse või mitte. aitäh! nüüd tuleksin äh, selle küsimuse juurde tagasi, Liibe komisjon töötab pidevalt selle küsimusega, sellepärast et kuna ma olen selles komisjonis koordinaatoriks, siis me tegeleme selle küsimuse kogu aeg solidaarsuse kohta. jah, tõesti, seda on üle kasutatud. aga väga keeruline on äh, solidaarsuse osas seadusandlust äh, luua ja mis puudutab Euroopa Liidu ühist varjupaiga poliitikat, siis sellega me üritasime ka solidaarsust äh, tugevdada. nüüd üks kolleeg ütles, et et ta ei saa olla kohal äh, Lõuna-Euroopa riikides äh, või ainult Lõuna-Euroopa riigid ei saa olla need, kes kõiki pagulasi vastu võtavad, kuid Rootsi on ainuüksi sel aastal üle kaheksakümne tuhande pagulase vastu võtnud ja nüüd, mis puudutab Lampeduusat, siis jah, me oleme kõik näinud neid kirste, mida sa mainisid aga selles äh, katastroofis hukkus üle kolmesaja inimesi ja ainult sel aastal kaks tuhat neliteist ja me oleme alles oktoobri alguses, on üle kolme tuhande inimese juba hukkunud Vahemerel. nii et tegu on kestva tragöödiaga, mis leiab aset Vahemerel ja ainsaks lahenduseks, et võidelda inimkaubanduse ja illegaalse sisserände vastu, ongi just turvaliste piiride väljatöötamine. ma olen tänulik komisjoni seisukohale selles osas. ka mul on olnud võimalus kuulata komisjoni uue presidendi sõnavõttu, kes samuti tunnistab seda probleemi ja järgnevatel aastatel me kindlasti peame sellega tegelema aga mida petitsioonikomisjon peaks tegema, oleks just otsida võimalusi teha teha koostööd pädeva komisjoniga, selleks on libekomisjon ja siin on ka protokoll ähm, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta delegatsioonidest Lampeduusale ja mina olin selle delegatsiooni liige, lugege see läbi, ma olin selle, see on teie teemades ole-, teemaga austades olemas ja Amnesty International tuli välja omapoolse aruandega täna, nii et tutvuge ka sellega. nii et äh, mitte ainult poliitikutena, vaid ka inimestena, Euroopa kodanikena me peame arvestama ka sellega, et Euroopa oli tegelikult lahkujate kontinendiks vaid sada aastat tagasi. minu koduriigist kakskümmend viis protsenti inimestest põgenes vaid sada viiskümmend aastat tagasi. nüüd Euroopa on vähem või rohkem just sihtkontinendiks saanud. ja me peame tõesti mõistma, et iga inimene on loomu poolest rändaja, kui olukord muutub keeruliseks, siis inimesed põgenevad ja me näeme, et praegu maailm põleb ja inimesed põgenevad ja me peame selle küsimusega tegelema, aga ainult petitsioonikomisjon ei saa leida siin lahendusi, me peame tegema ka ülejäänud kojaga koostööd komisjoni ja nõukoguga ja ka pädevate komisjonidega peame tegema koostööd, nii et kui lubate, siis üritame välja töötada sellise äh, mõistliku äh, koostöövormid, teha töö, koostööd ka libekomisjoniga ja nüüd Mattias, palun, teil on sõna. Äh, aitäh, proua esinaine ma õnnitlen teid selle te kokkuvõtte puhul, tegu oli tõesti väga sisulise aruteluga, see näitas ka, kui keeruliste poliitiliste väljakutsetega meil tegu on ning siin on tõesti vaja sellist horisontaalset lähenemist. Nendele liikmetele, kes sooviksid saada rohkem infot, siis me oleme loomulikult valmis petitsioonikomisjoni sekretariaadi kaudu ähm, rakkerühma äh, info edastama ja ka äh, ja mis puudutab Vahemere rakkerühma, siis see, see äh, eelmise aasta detsembris tuli välja aruandega ja, ja sellega nende tegevus lõppes ning äh, praegu jätkub ka väga tihe koostöö eesistujaga ning äh, reedel, reedel eesistuja ka esitleb oma ettekannet nõukogus rändevoogude surve kohta. nüüd Itaalia sai peale Lampedusa äh, äh, tragöödiat äh, üle kümne miljoni vahendeid pagulaste toetamiseks ja samuti Frontexile anti üheksa miljonit, nii et nii et tegu oli siis lisapaketiga, mis hõlmas kolmkümmend miljonit ja see, need vahendid eraldati eelmisel aastal. veel üks punkt, mille tõstatas härra Borghese, hirm kuritegevuse ees ja et see kuritegevus jõuab ähm, Euroopa Liitu, selle kohta ma sooviksin öelda, et seetõttu äh, just inimkaubanduse vastane võitlus on äärmiselt oluline meie poliitikates ning ma mainisin juba selle kuu lõpus ähm, Khartoumis aset leivat kohtumist ja ka Rooma konverents, mida võõrustas ähm, Itaalia eesistuja, on selles võtmes oluline ning me soovime et saaks vahendeid selle valdkonna jaoks ka mm, piirkondlike kaitseprogrammide mm, alt. nüüd ma ei hakka üle korda, mida ma ütlesin, aga me peame järgima seda integreeritud lähenemisviisi, aga see tähendab ka seda, et Frontex teeb väga olulist tööd piirivalve eh, ja ka inimelude päästmine on äärmiselt oluline ja horisontaalne lähenemine tähendab, et me peame vaatama, tegelema kõikide poliitikavaldkondadega. Kreeka ei ole täna kindlasti kõige temaatilisem, aga kindlasti tuleks ka pagulastelaagreid eh, Kreekas eh, külastada, komisjon teeb seda tihti ja ma tean, et ka parlamendi delegatsioonid on seal kohal käinud. me hoiame tihedat eh, ühendust ka Bulgaaria, Kreeka, Malta ja teiste nii-öelda eh, eesrinde eh, riikidega jutumärkides. ja nüüd lõpetuseks, mis puudutab Türgit, mille üks eh, austatud parlamendiliige tõstatas, sellega tegeleb laienemise peadirektoraat, me teeme koostööd Türgiga ja me ka tunnustame kõiki pingutusi, mida Türgi teeb selleks, et ähm, toetada ja lõimida pagulasi, eelkõige neid, kes tulevad Süüriast. ja veel üks äh, asi, mille ma sooviksin üle korrata, me oleme täiesti teadlikud sellest ähm, no, eriolukorrast, mis leiab aset, äh, mis on praegu Maltal ja Maltale on eraldatud ka üksteist äh, miljonit eraabi, aga seitsekümmend protsenti varjupaigataotlustest eh, praegu edastatakse viies liikmesriigis, on eh, siis eh, Rootsi, Saksamaa, Holland, Ühendkuningriik. aitäh teile! aitäh teile! ja aitäh, härra Lelli, selle eest, et tulite siia esindama kõiki petitsioonide esindajaid, aitäh ka Itaalia eesistuja esindajatele, aitäh ka komisjonile ja ma teen ettepaneku, et me äh, sulgeme selle petitsiooni, mitte keegi ei ole tegelikult soovinud, et see jõusse jääks, sellepärast et siin on väga palju äh, petitsioone, mis tegelevad sama küsimusega veel tulemas, nii et kas te olete nõus sellega, et me sulgeme praeguseks selle petitsiooni? That is yes from at least EPP. ma saan aru, et Rahvapartei vähemalt on nõus sellega, nii selge, aitäh. niimoodi siis ka menetleme Need petitsioonide esitajad on nüüd, need, te võite nüüd ruumist lahkuda, nüüd läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde. see puudutab keskkonda. Nosotros, no, I didn't get that. Please. Nosotros preferiríamos mantener meie soovime, et ähm, sotsiaaldemokraatide äh, fraktsiooni nimel see petitsioon jääks jõusse. okei okay,, we can also hästi, me võime need äh, petitsioonid praegu jõusse jätta, aga sellisel juhul me peame märkima, et me oleme tänasel kohtumisel nende petitsioonidega tegelenud. sellepärast, et äh, teised petitsioonide esitajad on esitamas täpselt sama teemat käsitlevaid petitsioone, nii et ma teeksin ettepaneku, et need konkreetsed petitsioonid me sulgeksime näiteks üheksateist null üheksa ja Renato Lelilt, sellepärast et tema käis siin, tema sai vastuse niivõrd, kuivõrd sellele saab vastus anda, et vähemalt need siis sulgeksime. kas saame nii teha? jah, ei? ma üritan selgitada. me kindlasti ei kavatse sellega lõpetada Lampedusa teema või varjupaiga taotlejate või pagulaste teema arutelu lõpetamine. me ainult sulgeme nende petitsioonide arutelu, mida me arutasime täna, sellepärast et on tulemas veel väga palju petitsioone täpselt samal teemal. ja need on palju kaasajastatumad kui praegused. nii et me oleme neid arutanud, nii et siis me võime edasi Lampedusa, Hispaania ja kes teab veel millise sihtriigi teemal ähm, petitsioone arutada. vastasel korral me jääme neid petitsioone ei tea kui kauaks arutama. kas te olete nõus sellega? kas ma võin korraks sõna võtta, proua esinaine? Te ütlesite, et te soovite äh, sulgeda Lelli petitsiooni, mida me täna arutasime, aga on ka väga palju teisi küsimusi, mis endiselt äh, veel on arutelul, nii et mina ei sulgeks neid, sellepärast et ootame veel ju vastust nendele petitsioonidele. sest vastasel korral me räägime täpselt samal teemal, ilma et me jõu-, jõuaksime lahendusteni. ja mina oleksin sellega nõus. et ainult sellisel juhul, kui tuleb välja ka mingisugune algatus, millel on konkreetne ajakava, kuhu sellega soovitakse jõuda, millised menetlused, et siis, kui Itaalia eesistuja tuleb ka välja omapoolse tegevuskavaga, alles siis me peaksime need petitsioonid äh, lõpetama. proua Vaia. mina olen täiesti nõus sellega, mida minu kolleeg äsja ütles. sest siin on tegu menetlusega, kuhu on kaasatud ka teised äh, komisjonid, sest äh, kui me ühe petitsiooni äh, sulgeme ja teised jätame jõusse, siis see ei ole päris kooskõlas ka sellega, mida me koordinaatorite kohtumisel otsustasime. et kui menetluses mingisugune muudatus on toimunud, siis ma sooviksin seda kõigepealt arutada. ma soovisin vaid öelda seda, et täpselt samal teemal on meil niivõrd palju petitsioone tulemas, et et me jäämegi neid arutama, nii et seetõttu mulle, ma ei näe, mis mõtet on nende petitsioonide avatuna hoidmisel, kui te soovite, kui te soovite, et me peaksime need panema veel päevakorda ja kutsuma täpselt samad inimesed siia ja siis nad otsustavad, et nad rohkem siia ei taha tulla, kellel on ettepanekuid? Peeter, jah, ma saan küll esinaisest aru, aga kompromissiks võiks olla see, et, et need petitsioonid jääksid äh, avatuks. aga sellega ei ole tingimata mm, seotud ka nende arutelu, me jätame need lahti, me ootame järgmistel päevadel ära mm, vastused aga see, et me jätme need petitsioonid lahti, ei, ei tähenda automaatselt seda, et me peame veel petitsioonikomisjonis neid petitsioone arutama. nii et koordinaatorite otsustada ja juhatuse otsustada on see, millist osa me arutame. nii et ma saan esinasest aru, kui te ütlete, et jah, et, et me võime osad petitsioonid sulgeda, aga, aga samas samas, äh, kui me neid enam arutama ei pea, siis oleks see täpselt samasugune nagu kompromiss. me oleme ju, meie teadmiste tase on ju sama. me soovime ju kõik äh, selle probleemi lahendada. nii et me võime need lahti jätta, aga me ei pea kõike hakkama uuesti arutama. me saime infot komisjonilt me saime komisjonilt infot, me arutasime petitsioone, petitsioonide esitajad olid siia kutsutud. kui nüüd me soovime, et need petitsioonid jääksid lahti ja avatuks, siis me mitte kunagi ei sulge ühtegi nendest petitsioonidest, mida on sadu. nii et kui me jätame need lahti, mis minu meelest ei ole väga hea mõte, sellepärast et ma äh, olen näinud neid äh, hunnikuid tulevaid petitsioone, aga kui me jätame härra Lelli petitsiooni äh, lahti ja siis edasistes voorudes, kui me äh, oleme juba jõudnud kokkuleppele ka libega ja ka teistega, siis me võime seda teha, et aga vastasel juhul me jäämegi neid arutama. kui soovite neid jä lahti jätta, jõusse jätta, siis me võime seda teha, aga ma ei soovitaks seda sellepärast, et ma olen tõesti näinud seda tervet hunnikut petitsioone, mis ootavad veel arutamist. nii et et äh, tavaliselt te ütlete, et äh, üritame sulgeda nii palju petitsioone kui võimalik ja siis, kui ma üritan seda teha, siis te ütlete, et seda nii ei saa teha. et kuidas me siis tööd teeme? hästi jätame siin siis lahti äh, kõik ülejäänud äh, petitsioonid, välja arvatud härra Leljamaa, selle võime sulgeda, nüüd lähme edasi keskkonnaküsimuste juurde ja siin on meil väga pikk äh, nimekiri, meil on ka video, mida me vaatame härra Vidal Matinilt, ta on ka siin kohal. okei okay., so titta, titta på skärmen så kommer en film alldeles strax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 con lo cual eh, se contará con información actualizada sobre la distribución y abundancia de cetáceos de ballenas de delfines en la zona a prospectar. Okej, okay, det, där, det där inslaget fanns det ingen tolkning till. Det kom in alldeles för sent. Me kahjuks ei kuulnud tõlget, kuna heli kvaliteet eh, ei võimaldanud seda. aga eh, kus te olete? tere tulemast teile. ja annamegi teile kohe sõna. suur tänu, proua esinaine. austatud eh, daamid ja härrad, palju tänu, et andsite mulle võimaluse täna siin eh, rääkida sellest nii olulisest teemast, mis ei puuduta mitte ainult Kanaari saari ja Hispaaniat, vaid äh, tegelikult äh, see on äh, oluline teema tervikuna kogu maailma jaoks. see rikub demokraatia põhimõtteid, jutt käib ühiskonna jaoks põhiolulistest küsimustest, mille vastu on massiliselt ka protesteeritud, ka möödunud kevadel olid uued Äh, protestiliikumised äh, naftauuringute lubamise vastu ning selle aasta juulis, ähm, äh, kui tuli välja Hispaania valitsuse keskkonnamõjude hinnang, läksid inimesed jälle tuhandete kaupa tänavatele Kanaari saartel, et oma väga selget seisukohta väljendada parlament on korduvalt võtnud vastu oma seisukoha, eh, toetades eh, naftauuringute lubamise seisukohta Kanaari saarte piirkonnas. Eh, Kanaarid, mm, kohalik omavalitsus ja, ja saare valitsus Fuerteventuras on olnud asjaga tihedalt seotud teadlased on äh, oma selget seisukohta väljendanud antud küsimuses, nad äh, leiavad, et äh, kavandatava projekti mõjud võivad olla väga ohtlikud. ja see on küsimus, mis ei puuduta mitte ainult Hispaaniat, vaid küsimus, mis mõjutab ühte olulisemat merepiirkonda maailmas just äh, bio, äh, bioloogilise mitmekesisuse mõttes tahtsime teie tähelepanu sellele juhtida ning äh, tahtsime täna teile esitada natukene taustainformatsiooni. Kanaari saared on umbes neli tuhat kilomeetrit Brüsselist. tegemist on väga tähtsa turismipiirkonnaga meid külastab kaksteist miljonit aastas. tegemist on saartega, mida väga paljud äh, soovivad külastada, tegemist on äh, väga tähtsa äh, ajaloolise pärandipiirkonnaga. Need kaksteist miljonit turisti aastas, austatud daamid ja härrad, tuleb mõista seda, et Kanaari saartel on meil neli rahvusparki mis hõlmavad suuri maa-alasid, meil on üle saja loodusliku piirkonna, mida kohalikud omavalitsused reguleerivad. nimelt sada kakskümmend neli on neid üle. üle kahekümne protsendi maa-alast on ühel või teisel viisil võetud kaitse alla. meil on väga erilisi kaitsealasid selleks, et äh, ohustatud liike kaitsta. Äh, Kumala saared on äh, ajaloolise pärandi piirkonnaks kuulutatud ja on ka biosfääri mm, kaitsealasid, mis on võetud UNESCO kaitse alla. ehk tegemist on väga tõsise ja tähtsa küsimusega, mis puudutab keskkonna kaitsmist ja ka demokraatia küsimusi inimeste soovidest on üle sõidetud ning eh, ei ole arvestatud ka eh, eh, riigiasutuste seisukohtadega. jutt käib enamast kui selles piirkonnas elavate inimeste elust, vaid jutt käib rahvusvahelisest solidaarsusest olen viimase kahe aasta jooksul öelnud, et, et Kanaari elanikud äh, protestivad, aga mitte ainult, vaid ka Madridis, Valencias, Bilbaos, Londonis, Pariisis, Berliinis, ka New Yorgis oleme näinud proteste, mille üle meil on väga hea meel, et toetatakse äh, meie protesti selle projekti vastu mis äh, selgelt hävitab äh, looduskeskkonda ning äh, need katsed seda projekti läbi suruda ei tööta, ei toimi. projekt loodi üheksakümnendatel aastatel, seesama firma on juba mujal väga palju kahju tekitanud Amazonase piirkonnas, Boliivias. jutt käib looduskeskkonnast, teadmist, mis on nii nähtaval kohal, mida ei tohi hävitada tänu kaasaegsetele meediavõimalustele, on kõik need massilised protestiavaldused olnud väga nähtavad ja ma kutsun üles parlamendi petitsioonide komisjoni kuulama kodanikke, võtma kuulda kodanike soove ja mõistuse häält ja üleskutseid ning veel teile teadmiseks üritustest, mis on toimunud alates jaanuarist. ehk et alates sellest ajast, kui ma viimati siin teie komisjoni ees olin. kuulsime, mida komisjoni esindaja arvab jaanuarikuus. meile on jäänud mulje, et komisjon püüab kuidagi nii-öelda kalevi alla suruda seda teemat. mingeid hinnanguid ei ole läbi viidud alates jaanuarist Eh, samas eh, läheb eh, see projekt vastuollu Euroopa veepoliitika raamdirektiiviga ja muu Euroopa Liidu õigustikuga. austatud daamid ja härrad, tuleb tunnistada, et tegemist on väga oluliste õigusaktidega. märtsis Repsol projekti läbiviiv firma läbi Keskkonnaameti esitas oma algse teksti mis jõudis äh, nii-öelda rannakaitse ja keskkonnaametist, ametitesse, äh, kus äh, koostati dokument, mis esitati juunis nelikümmend päeva vaid jäeti mõjude hinnangu koostamiseks, mis on väga keeruline mõjude hinnang ja kaasati vaid Repsol ise selle dokumendi koostamisse. Nemad olid need, kes eh, esitasid andmeid. Eh, nii et jäi vaid nelikümmend päeva teabe kogumiseks, eh, mis on uskumatu. sellisel viisil lihtsalt tullakse vastu ainult kommertshuvidele, mitte üldistele huvidele. ja nagu ma ütlesin, protsess sai alguse augustis kaks tuhat kolmteist austatud äh, esinaine. Äh, esitatud on äh, nii-öelda viis petitsiooni, mida ma peaksin tutvustama. ja mulle öeldi, et mulle antakse kõneaega juurde selleks, et, et, et saada tutvustada kõiki petitsioone. kas see on tõsi, et ma võin pikemalt rääkida? aitäh teile. seega ähm, info tehti teatavaks, järgnes konsultatsiooni periood veebruaris kaks tuhat neliteist. keskkonnaamet palus Repsolil esitada uue mõjude hinnangu. kõik teised kaasatud institutsioonid ei olnud asjasse kaasatud. komisjon, komisjonil lihtsalt ei ole äh, teavet eh, mõjude hinnangu kohta, nad ei ole asjadega kursis, nad ei tea, eh, mis, mis on tehtud. keskkonnaamet palus Repsolil eh, esitada kolmkümmend seitse dokumenti. Euroopa Komisjon ei tea seda, kuna Hispaania ametivõimud ei teavitanud komisjoni toimunust. nimelt nõuti terve rea dokumentide esitamist, mida ei ole esitatud ja seda komisjoni selja taga. ilma ähm, kuulamiseta või avalike konsultatsioonideta, siis äh, see lõplik mõjude hinnangu dokument äh, kiideti heaks kuueteistkümnendal märtsil kaks tuhat kaksteist äh, siis naftuuringute lubamise kohta. austatud daamid ja härrad, teadmiseks teile, et Fuerteventura ähm, itta jääv piirkond on üks liigirikkamaid maailmas. Äh, see on piirkond, äh, mis teatud liikide jaoks on ainus elupaik ja oluline on mõista seda, et kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Komisjon kutsus äh, Hispaania ametivõime üles looma merekeskkonna kaitseala ja tõepoolest kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal lükati käima uus projekt, raport, mille eesmärk oli luua uus merekaitse, keskkonnakaitseala just selles piirkonnas. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui Hispaania okeanograafia eh, instituut eh, esitas omapoolseid andmeid, siis eh, Nad ütlesid, et bioloogiline mitmekesisus selles piirkonnas on nii rikkalik, et et, et see väärib merekeskkonna kaitseala loomist, sellega nõustuti, aga märtsis kaks tuhat kaksteist äh, võeti vastu kuninglik määrus ja juhtus siis nii, et valitsus ignoreeris seda otsust, vaatas sellest mööda ja see määrus võeti nii ehk naa vastu, millega lubati naftauuringuid, mis tähendab seda et, et kaheksakümmend protsenti samuti eh, naftauuringute loa saanud alast eh, on tegelikult eh, merekeskkonna kaitsepiirkond ja näitame teile ka ühte videolõiku. austatud daamid ja härrad, tahaksin öelda teile seda, et tegemist on vastuvõetamatu olukorraga, ei saa nõustuda selle viisiga, kuidas keskkonnamõjude hinnang läbi viidi, kogu see protsess kus täielikult eirati, kus trambiti jalge alla ühised huvid, on midagi, mida ei tohi lubada. meil on konkreetne taotlus sellele parlamendile, palun ärge ignoreerige toimunut, ärge jätke seda tähelepanuta. ja härra Kanjete, kes oli varem keskkonnaminister, on selgelt äh, sobimatu oma äh, ametikohale. Äh, tal on isiklikud huvid Kanaari naftasektori jaoks ehk, ehk ta ei ole sobiv voliniku kohale. ning lisaks sellele ma saan aru, et äh, meil ei ole väga palju aega, aga igal juhul kutsun, jah, te hakkasite nüüd juba volinikukandidaadi juurde jõudsite, aga täna oleme siia tulnud ikkagi teie petitsiooni arutama. Mm, olgu siis nii, vabandan. aga äh, see isik on viimastel aastatel olnud äh, selgelt seotud selle protsessiga ja, ja seda ei saa eirata Äh, palun nüüd äh, lõpetage, kuna ka teised soovivad sõna. jällegi vabandan. Äh, võtan kiiresti siis oma sõnavõtu kokku. tahtsin teie tähelepanu pöörata sellele olulisele küsimusele ning vaadata läbi see naftauuringute loa andmine ning läbi viia sõltumatu keskkonnamõjude hindamine et vaadata, kas äh, loa andmine on kooskõlas Euroopa õiguse nõuetega ning äh, tuleb äh, koguda uusi teaduslikke andmeid ja neid arvesse võtta naftauuringute mõjude kohta selles piirkonnas. ehk me peame hea seisma selle eest, et tõesti naftauuringuid ei lubataks. juba järgmisel nädalal on äh, kavas te äh, teatud äh, tegevused, mida ei saa lubada. nüüd meil on kaks videot. üks Natasha Aguilarilt, mida tõlgitakse, kui ma olen õigesti aru saanud, ehk läheme kohe nüüd nende juurde. Hello, my name is tere, minu nimi on Natasha Aguilar, töötan rahvusvahelises tippkeskuses Kanaari äh, saartel, eh, kus me uurime vaaraliste eh, akustilisi uuringuid, eh, olen me seda teinud aastast kaks tuhat kuus ning minu osakond on töötanud selles valdkonnas juba kolmkümmend aastat. tegemist on merekeskkonnaga, mis on väga rikkalik, kus meil on üle seitsme tuhande mereliigi ja seetõttu on see piirkond kuulutatud äh, tundlikuks äh, merealaks Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni poolt ning eesmärgiks on just äh, kaitsta piirkonda Fuerteventura ja Lanzarote piirkonnast idas olevatel aladel, see jääb vaid üksteist kilomeetrit Repsoli projekti puurmisaladest ja siin sinisega on näidatud just need vaaralised, keda on nähtud Repsoli poolt selles piirkonnas. nii et, et kaitseala kattub eh, naftauuringute piirkondadega, aga nüüd on kaitsealade ulatust vähendatud ja me teame, et seda just selle ettenähtud projekti tõttu. samas piirkond on väga rikkalik, liike, seal on koralle, korallriive, mida kaitsevad eh, elupaikade direktiivi nõuded, aga seal elavad ka sellised liigid nagu merikilpkond, eh, mis kuulub eh, elupaikade direktiivi sätete kaitse alla ja see on ka rändekoridoriks tuunikalale Eh, mis puudutab vaalalisi, siis kolmkümmend viis protsenti kõikidest eh, vaalaliste liikidest eh, on, need on nähtud just selles piirkonnas. siin on olemas afaliin, kes kuulub elupaikade direktiivi teise lisa alla ja siin on ka grindvaal, nokkvaal, kašelott, kes aastaringselt elavad piirkonnas samas Repsoli keskkonnamõjude hinnang on paljuski kallutatud kõigepealt eh, on alahinnatud akustilise mõju ulatust, mis on eh, puurimisel ja seismisel tegevusel. Nad ei ole võtnud arvesse kogu teadusuuringute eh, nii-öelda kirjandus selle nähtuse kohta räägitakse konvergentsi piirkondadest ehk piirkondadest, kus helilained agregeeruvad, seda uuriti Mehhiko lahes, kus me rõngastasime kašelotte selleks, et eh, leida, milline on seismiliste impulsside mõju nendele ja tuli välja, et, et see mõju oli samasugune kaheteistkümne kahe kilomeetri ulatuses, mille tõi kaasa just akustiliste lainete konvergentsi mõju. teiseks oluliseks aspektiks on eh, puurimisel tekkiva muda keemiline toksilisus Eh, mis ulatub eh, keskkonnamõjude hinnangu eh, põhjal ainult viiesaja meetri kaugusele, aga teadlased on leidnud, et tegelikult on mõju ulatus viis kuni üheksakümmend kilomeetrit. nii et purjimisel tekkival mõjul on mõju selgrootudele, kes elavad selles piirkonnas ja kolmandaks äh, suuremaks äh, veaks äh, on see, et on alahinnatud õnnetuse esinemise potentsiaali. Deepwater Horizoni puhul, kus osales Repsol, oli heitgaasi voogude esinemissagedus täpselt selles sügavuses, kus Kanaari saarte piirkonnas Ehm, toituvad just kriinvaalad, nokvaalad ja kašelotid. Ehm, Hispaania ministeeriumi keskkonnamõjude hinnang juba ütleb, et eh, Repsoli mõjude, keskkonnamõjude hinnang alahindas eh, just eh, ehm, naftaleke ja õnnetuse potentsiaali piirkonnas. ja kui tekib reostus, siis see hõlmab suurt osa Kanaari saarte piirkonnast ning õli äh, reostus, naftareostus mõjutaks äh, väga paljude äh, meres elavate loomade, sealhulgas ka delfiinide elukeskkonda ja tervist, mida on uuritud, selle negatiivne mõju on uuritud põhjalikult Mehhiko lahe piirkonnas. nii et palun uurime seda ja tänu tähelepanu eest. Uh, we are a little bit under time nagu te teate, siis meie aeg on piiratud ja seetõttu annaksin kohe sõna komisjoni esindajale härra Koomessile Ah, Muchas gracias, señora presidenta. Palju tänu, proua esinaine. Kõigepealt lubage selgelt öelda välja seda, et siin esindan ma keskkonna peadirektoraati, mis tähendab, et piirdun vaid nende teadusuuringutega, mille on tellinud keskkonna peadirektoraat ja eh, küsimuses, kas keskkonnaõigusnorme on Äh, õigesti rakendatud ja siis annan sõna härra Ligmanile, kes esindab energeetika peadirektoraati, kes tutvustab teile oma peadirektoraadi järeldusi nende poolt tellitud teadusuuringutest tulenevalt. varasemalt äh, on antud komisjonile teada, et pärast seda kui äh, teil on esitatud petitsioone, kaebusi, on komisjon alustanud äh, äh, uurimist, mille käigus püüti selgitada välja see, kas ühenduse keskkonna õigus on korralikult kohaldatud Hispaania ametivõimude poolt, ütlesime petitsioonide komisjonile, et niipea kui teave Eh, mida on palutud Hispaania ametivõimudelt, on eh, meile kätte jõudnud ja seda teavet on analüüsitud. jõudsime seisukohale, et, et ei ole võimalik tuvastada, et ühenduse õigust on rikutud. arvestades, et projekt oli toona selles faasis, kus teostati keskkonnamõjude hinnangut ja, ja mingeid lubasid veel väljastatud ei olnud komisjon on äh, sellest ajast äh, saadik saanud teavet selle kohta, et keskkonnamõjude hindamine on äh, lõpule viidud ja uuringuteks on luba antud, mis ei tähenda seda, et, et meie seisukohta ei saaks muuta, tahaksime anda teada sellest, et oleme saanud veel täiendavaid kaebusi, kaebusi mille raames on tõstatatud terve rida küsimusi, mis sarnanevad nendele küsimustele, mis sisalduvad tänastes petitsioonides. Nende kaebustega komisjon tegeleb. hetkel ma veel ei saa öelda, milline saab olema kaebuste läbivaatamise tulemus ja kui analüüs on lõpule viidud, siis võtab komisjoni ühendust nii kaebuse esindajatega kui ka teie komisjoniga ning tutvustab oma seisukohti. härra Liigmann, palun nüüd energeetika peadirektoraadist. aitäh, proua esinaine. mina olen energia peadirektoraadist ja me oleme viimasel ajal saanud väga palju kaebusi ja need käsitlevad eh, üheksakümne neljanda aasta direktiivi võimalikku rikkumist. see on siis kakskümmend kakskümmend kaks ja see puudutab eh, erinevate lubade eh, väljaandmist konkreetsete puurimismeetodite kasutamiseks ning selle direktiivi põhieesmärgiks oli see, et litsentse eraldatakse mittediskrimineeriva menetluse raames, nii et kõik ettevõtted Euroopas saaksid juurdepääsu nendele äh, nendele litsentsidele ja ametlikus teadaandes need hankekutsed ka avaldatakse, kõik kriteeriumid on väga läbipaistvad ning me oleme läbi vaadanud need kaebused väga põhjalikult, oleme ka ühendust võtnud Hispaania ametivõimudega ning meie uurimuse tulemusena pidime nentima, et selle direktiivi, direktiivi rikutud ei ole, vähemalt me ei ole leidnud mingisuguseid tõendeid rikkumise kohta ja seetõttu me sulgesime kõik ähm, kaebuse menetlused. see oleks minu poolt kõik selle teema kohta. okei okay,, now I am happy to open the floor for colleagues. hea meelega annan nüüd kolleegidele sõna sel teemal. kolleeg Lopez Aguiar, palun. Gracias, señora presidenta. Estoy aquí para intervenir en representación del grupo de socialistas y de suur tänu. tahaksin äh, fraktsiooni nimel väljendada toetust sellele petitsioonile. meie komisjon esindab Euroopa kodanikke, kodanikuühiskonda, vabaühendusi, inimesi, kes äh, tegelevad samade küsimustega, mis puudutavad Euroopa Liidu pädevusi ja alates esimesest jaanuarist oleme me eh, toetanud neid petitsioone, mis eh, toetavad sellist, eh, selliseid kodanike algatusi, just keskkonna, keskkonnasõbralikke algatusi, näiteks rahvusvahelise merendusorganisatsiooni kaitse all olevat olevate äh, merealadega seoses. tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast alates on äh, täna kõnealuses piirkonnas keelatud naftaotsingud. Äh, nüüd on seal tegemist ka looduskaitsealaga ja tegemist on tõesti väga äh, tundliku merepiirkonnaga. Äh, seal elab mitmeid liike, kõige suurem, kõige, kõige äh, liigirikkam vaalaliste asurkond asub selles piirkonnas, seal elab pringleid, ähm, avaliin, delfiine, grindvaalu, nokkvaalu. me kuulsime just äsja teaduslikku ülevaadet sellest piirkonnast, mis oli koostatud äh, tõesti äh, akadeemilise organisatsiooni poolt, kes tegeleb äh, Laguna ülikoolis valaliste akustilise käitumise uuringutega. uuringust nähtub, et mürareostust on alahinnatud, müraga seotud tegevust on alahinnatud, selle mõju on alahinnatud. naftapuuringutega kaasneb alati müra, samuti äh, mudareostus ja äh, ma olen täiesti äh, kindel, et me kõik mäletame ka hiljutist väga äh, tõsist naftareostust mõni aasta tagasi Mehhiko lahes, see läheb kindlasti äh, kohutava näitena maailma ajalukku. sellised reostused ei mõjuta mitte ainult keskkonda, vaid ka inimtegevust, ja seda äh, pikaajaliselt. me oleme kuulnud siin mitmeid vastuväiteid. Äh, Hispaania äh, keskkonnaminister näiteks esitas küll vastuväiteid, aga ise oli otseselt seotud naftafirmadega selles piirkonnas kuulamisel rääkis ta, äh, kuidas tuleb äh, aru anda, milliseid aruandeid on vab-, äh, Hispaania valitsusele koostatud, kõneldes Repsoli strateegiast, aga kui me nüüd ajas tagasi vaatame, siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal alles anti Repsolile puurimisluba, aga juba enne seda äh, tegutsesid nad piirkonnas, tegid proove. Äh, ja see puudutas äh, kõnealust merepiirkonda ei arvestatud sugugi sõltumatute mereekspertide teadmistega, pigem äh, lasti Repsoli enda ekspertidel aruandeid koostada. Äh, selline tegevus mõjutab mereelu, haruldasi valaliike, merikilpkonni kaitseala perimeetrit on nüüd keskkonnaminist-, ministri või endise keskkonnaministri soovitusel vähendatud. seega me ei räägi siin ainult äh, mitte läbipaistvuse puudumisest, vaid äh, otsestest seostest Repsoli ja valitsuse vahel. inimesed on tulnud meelt avaldama selle vastu. Lanzarotel, mujal Kansa-, Lan-, Kanari saartel petitsioonide komitee, komisjon peaks selle küsimuse lahtiseks jätma, see ei ole lahendatud ja eh, samuti teen ettepaneku, et me kuulaksime ära petitsiooni esitajad, eh, koos vaataksime läbi nende teadusaruanded ja esitame selle Euroopa Komisjonile. suur aitäh, ma oleksin isegi sedasama teinud, äh, mida, millest teie rääkisite, hoidsin end tagasi. annan nüüd äh, proua Rivasolule sõna, aga palun ärge enam nii pikalt kõnelge, kui teie eelkõneleja, palun. suur tänu, ma teen nii lühidalt kui võimalik selleks, et Kanaari saartele natukene lootust, toetust avaldada, tahan öelda, et meil oli samasugune probleem Porkeralli saare ümber Vahemerel. kui kõik jõud aga, eh, positiivsed jõud eh, mobiliseeruvad, on võimalik nõuda seda, et puurimislube ei anta. ja nüüd tahaksin komisjoni poole pöörduda ma ei tea, keskkonnaküsimustes ei olnud te eriti, eriti suurepärased siin. tegemist on ju ühenduse ühiste huvide kaitsega teatud territooriumil. kuulsime, et Mai ähm, firma on siin äh, kaitseala perimeetrite vähendamist nõudnud ja kui teie nüüd vastu ei astu ja ei nõua vastupidist, kes siis seda teeb? see hargmaine firma soovib ju äh, kütust äh, leida merest, aga kui äh, Repsoli uuring koostati, muide neljakümne päeva jooksul, teie küsite, et veel on vaja uuringuid. no küsige siis, taotlege sellist uuringut, et mis oleks laiem ja põhjalikum, aga kes seda hakkab tegema? vaadake, seda hakkab nüüd nõudma või taotlema äh, volinik Anijete, kes oli ise keskkonnaminister, kes andis argmaistele firmadele äh, siin lubadusi ja võimalusi. tegemist on siiski huvide konfliktiga äh,, endine keskkonnaminister oli otseselt huvitatud eh, tollastest arengutest, muidugi me võime eh, siin perimeetrit suurendada, uurida, kui palju puurauke tehakse, aga, aga mitte tema ei, ei hakka seda tegema. kui eurooplased tulevad valima, siis nad ootavad, et, et et äh, kodanike õigusi hakatakse ikkagi kaitsma nii Kanaari saartel kui Poolas kui mujal. me peame olema nõudlikud, petitsioonikomisjoni ülesanne on see, aga ka komisjoni ülesanne. me oleme näinud, äh, milliseid naftareostusi on maailmas äh, toimunud, kuidas see mõjutab majandust, kuidas see mõjutab turismi siin on rahvusvahelise merekonventsiooni vastu käitutud, see ei puuduta mitte ainult Hispaaniat ja Prantsusmaad, vaid äh, palju rohkem riike. tegemist on siiski Euroopa dimensiooni äh, või Euroopa mõõtmes oleva probleemiga ja nüüd oleks hea, et kui Euroopa Komisjon nõuaks alternatiivset põhjalikumat uuringut, mis arvestab kõik KIK-i elemente ja ka äh, Repsoli mõjuhinnangut ja arvestaks ka kõiki Euroopa Liidu äh, asjaga seotud direktiive. ja muide, äh, kui homme hakatakse, homme ei ole sugugi mingisugused tundmatud inimesed valmis hääletama Front Nationali või teiste äärmuslaste poolt, äh, vaid me, need kodanikud, kes on pettunud Euroopa Liidus. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, äh, kas me hakkame ütlema jah, hakkame järjest rohkem äh, kütusi kaevandama, kütuseid kaevandama, naftat puurima. ei, ärge hävitage meie keskkonda, meie parlamendisaadikud nõuame, et komisjon oleks palju nõudlikum mul on nüüd äh, neli sõnasoovija ja nimekiri on suletud, sest me peame lõpetama. proua Liina Pooningsevaios, äh, Sebasta ja Marta, need on viimased kõnelejad. suur aitäh. siin on juba väga palju ära öeldud ja ma tahaksin lühidalt teha tahaksin aitäh öelda Kanaari saarte petitsiooni esitajatele. et on tõsi, et olukord on murettekitav, arvestades uue projekti keskkonnamõju. tegemist ei ole mingi pisiasjaga. me peame mitmete direktiivide rikkumisele mõtlema, siin rikutakse elupaiga direktiivi, keskkonnamõju hinnangu nõudeid ähm, samuti rikutakse nõuet anda avalikkusele ligipääs informatsioonile. probleem ohustab ka Lanzarote ja teiste saarte eh, elanikke, eh, ohustab nende joogivett, töökohti. küsiksin nüüd, kas tõesti on asjakohane, et ministril, kellel on otsesed huvid selle projektiga seoses olnud, antakse nüüd volitused jätkata projektiga. mõni aeg tagasi kutsuti üles koostama teaduslikel andmetel äh, põhjendatud raportit olukorrast, aga seda ei toimunud. aitäh, ma jätkan hispaania keeles. ma küll ei ole lugenud äh, seda konkreetsete uurimustega, ma olen paljude teiste uurimustega tutvunud, sellepärast et ma olen Kanaari saartel töötanud. ning ma arvan, et äh, praegusel äh, juhul võib öelda sedasama, aga mis puudutab äh, nüüd seda ähm, puurimisluba, siis ähm, siin on praegu siiski tekkinud mingisugune lünk. on olemas ka vastav protokoll ja seal on ära toodud ka ähm, välistus, äh, välistav tsoon, kaitsetsoon, mille määravad kindlaks äh, eksperdid, aga siin ei ole seda isegi tehtud, see on äh, see on ainult üks osa probleemist, aga siin ei ole tegu mitte ainult puurimislubadega, sellepärast et sest äh, sellega ei ole tegelenud mitte ainult teadlased, vaid ka need, ähm, kes on huvitatud äh, sealt uurimisest. aga me peame ka vaatama, milline on avalikkuse arvamus ja Kanaari saartel on avalikkuse vastuseis äh, vägagi suur sarnastele projektidele ning inimesed lähevad tõesti tänavatele, et avaldada meelt selliste projektide vastu ning sellest ei piisa, et ainult Kanaari saarte elanikud lähevad äh, tänavatele meelt avaldama. siin juba öeldi, et tegu on huvide konfliktiga. ning, ning äh, ma tean, et neid nafta äh, puurimist on üritatud ka lõpetada, on ka käsitletud eri, seda erinevate projektide raames, on üritatud nafta puurimist lõpetada Kanaari saarte läheduses. pinnas ja, ja rannapiirkond on äärmiselt olulised Kanaari saartele ja ka turismile, mis saab siis äh, Kanaari saarte majandusest, ehm, sellest ei ole siin üldse räägitud. ma olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Aguilar. me peame seda petitsiooni toetama. seda arutelu tuleb jätkata. ja komisjon peab tingimata ka uurima seda, mida on välja töötanud teadlased. siin on juba öeldud, et ka teadlased on jõudnud teistsuguste tulemusteni. veel üks asi, komisjon ei peaks ähm, mitte ainult kolmandatelt osapooltelt küsima, kuidas projektid äh, kulgevad ja nii edasi, vaid komisjon peaks ka lendama Kanaari saartele, rääkima kohalikega, nemad ju näevad, mis nende äh, rannikul toimub. ja ma olen täiesti nõus ja toetan seda petitsiooni. kas komisjon saaks vastata oma küsimusele, kas te olete Kanaari saartel käinud, olete seal kohalikega rääkinud või olete käinud ainult Madridis? ja kui te olete ainult Madridis käinud, siis ma kutsuksin teid üles ka Kanaari saari eh, külastama ja seal kohalgi ka rääkima ja nüüd annaksin sõna härra Sebastele. aitäh, ma sooviksin märkida, et siin ei ole tegu mitte ainult Kanaari saarte või Hispaania küsimusega, vaid tegu on Euroopa Liidu küsimusega ja selle eh, petitsiooniga on eh, seotud ka eh, Euroopa valitsuse ametiasutus, see on vastu, see pet-, see petitsioon on, äh, käsitleb ka neid otsuseid, mis on langetatud äh, keskkonna ähm, kaitsmise vastu. ja see on äh, seotud ka energiaküsimusega, energia peaks ju järgima ikkagi jätkusuutlikku ja keskkonnasõbralikku mudelit. ja härra Kanjete, kes on pädev ähm, küsimus selles, pädev isik selles, tema oli ka vähemalt ähm, Ähm, kahe ettevõtte juhatuses ning Kolumbretese saarel on äh, samuti kavandatamas ähm, vastavaid projekte, aga samas siin on tegu ka äh, lindude kaitsealaga ja kui komisjon äh, lubab selliseid otsuseid, äh, mis on tegelikult äh, vastu meie väärtustele, siis ma, see ei ole päris korrektne. ja meil on praegu võimalus ähm, tänu sellele Kanaari saarte petitsioonile öelda oma sõna selliste mm, otsuste vastu ja mina toetan äh, Kanaari saarte elanikke, sest et nad võitlevad kõikide eurooplaste tuleviku eest ja kui me seda praegu ei peata, siis äh, need arengud ei peatu mitte ainult Kanaari saartega, vaid selliseid probleeme me kogeme peatselt kogu Euroopas. aitäh ja viimasena kolleeg Madrid. ja palun ärge tehke väga pikalt aitäh. nüüd, äh, mis puudutab seda petitsiooni, siis me ei ole siin mitte esimest korda ja me oleme pidevalt saanud äh, samasuguse vastuse. ma sooviksin teada, mida meie komisjon nüüd siis tegema peab siin on tegu äh, terve rea petitsioonidega, kus öeldakse, et äh, siin anti luba äh, puurimistegevusteks, mis on tegelikult terve rida direktiive rikkunud, me juba rääkisime siin veekaitse direktiivist ja, ja ma isegi ei räägi erinevatest huvikonfliktidest. aga selleks on äh, teisi instantse, kes peavad selle küsimusega tegelevad, nimelt kohtud. meie siin tegeleme petitsioonidega, me peame kontrollima, kas need petitsioonid on õigustatud või mitte. ja ma võiksin seda küll samm-sammult selgitada, aga ma hakka, ma ei hakka seda tegema. me võime siin kõik etteheited äh, tagasi lükata, sest komisjon juba ütles seda kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ta kinnitas veel selle üle volinik Potočnik eh, andis samuti vastuse samale küsimusele. Mm, ta ütles, et eh, keskkonna test viidi läbi ja kontrolliti ka puurimiste eh, vastavust erinevatele direktiivile ning aastal kaks tuhat neliteist ütles komisjon täpselt sama nimelt, et äh, komisjon on teinud järeldused väga laiali üle, väga kõikehõlmavast äh, uurimisest ja selle uurimise tulemus oli, et äh, mingisugust õiguste rikkumist aset leidnud ei ole, seetõttu me peaksime petitsiooni sulgema. täna me kuulasime ära ka komisjoni kahe peadirektoraadi esindajad, nii et me oleme juba seitse korda seda küsimust arutanud ja ka Hispaania kohtus on see tagasi lükatud. nii et me oleme küll väga palju arutanud seda küsimust, aga me ei ole mitte midagi uut kuulnud. me oleme ainult seda küsimust arutanud ja rahutust tekitanud. loomulikult tegu on tundliku teemaga, me mõned, ühed osapooled avaldavad rohkem meelt, teised vähem. ühed on puurimiste poolt, teised on vastu, aga aga veel vaid mõne aja eest öeldi, et me peame panustama äh, turismi ja peame olema naftasaastatuse vastu. aga nüüd samaaegselt eh, sotsiaaldemokraadid on ka viinud eh, läbi puurimisi. kas sellest on tõusnud mingit tulu saarele? ei. ja neid, selliseid proovipuurimisi on Kanaari saarte lähedal läbi viidud, nii ja seda ka sotsiaaldemokraatide valitsemise ajal. valitsuse, eh, Kanari eh, kohaliku omavalitsuse endine president eh, on öelnud, et kui oleks võimalus naftat kaevata, siis ja kõik tagatised oleksid olemas, siis seda ka tehtaks nii et kes siin valetab? igal juhul me oleme kõik petitsioonid ära kuulanud. ja siin on ähm, räägitud erinevatest aspektidest, et äh, kui kaugel need puurimised Lanzarote rannikust peavad aset leidma ja mis puudutab Fuerteventurat, seda me oleme ka kuulnud juba. ja siin räägitakse ka puurimistööde sügavusest ja nii edasi. nii et kõik seatakse siin kahtluse alla, aga mitte mingisuguseid uusi aspekte välja ei tooda. isegi see, isegi ühes uuringus mind, mindi kaugemale kui eh, seda öö, eh, oli vaja öeldi, et kohalike elanikega nõu ei peetud. ja uuringus on kirjas, võib-olla kõik ei ole seda päris põhjalikult lugenud, võib-olla mõned pole seda üldse lugenud ja igal juhul uuringus on kirjas, et et on tagatud äh, niikuinii juba laiem kaitse kõikidele piirkondadele, nii et äh, mida nüüd äh, komisjon peaks tegema, kas neid petitsioone toetama, me võime jätta need lahti ja, ja edasi uurida, aga jätta need lahti selleks, et väärtustada, tunnustada petitsioonide esitajad aga me peaksime hakkama mingisuguseid uusi ootusi tekitama, meie seisukoht on väga selge. aga ka vastastel on väga selge seisukoht ja siin on ka erinevaid äh, uuringuid, äh, nii et ei ole mõtet jääda selle kuuma pudru ümber tampima, kuigi järeldus on täiesti selge, nii et see uuringu tulemus ühtedele meeldib, teistele mitte nii et ükskõik, mida komisjon ütleb, üks osapool on ikka sellele vastu, nii et ühed kiidavad, teised laidavad. aga me ei saa pidevalt ka komisjoni äh, töötajate professionaalset tööd äh, kahtluse alla seada. me ei ole enam ühtegi uut äh, argumenti kuulnud ja siin ei ole põhjust äh, seda petitsiooni jõusse jätta, me ei ole mitte ühtegi uut argumenti kuulnud. me kuulsime ka, mida ütles komisjon, me teame, mida kohtud on otsustanud. nii et nüüd me peame hakkama vaikselt asja lõpetama. et kui mingisugune uus küsimus äh, tõstatub või tekib mingisugune tervishoiuoht, siis me võime seda ju kaaluda. aga praegu me ei soovi mingisuguseid valesid ootusi tekitada kui mingeid ratsionaalseid argumente ei ole, siis me ei saa jätta lihtsalt seda petitsiooni niisama avatuks. aitäh! paljud kolleegid on sõna soovinud, aga praegu ma ei saa kõikidele sõna anda, sellepärast et me oleme juba kakskümmend minutit üle aja. ma teen järgmise ettepaneku. Margareeta, tahad uuesti sõna? hästi tõlgid on olnud meiega väga kannatlikud nagu alati ja ma tänan neid kogu südamest, ma olen täpselt sama väsinud kui teie. ja loomulikult oleks tore, kui me saaksime nüüd sõna taga anda uuesti komisjonile, petitsioonide esindajatele, esitajatele, aga meil lihtsalt ei ole aega ja ma teen ettepaneku, et et ainult teie, härra Matutiki, tegite ettepaneku, jätame need petitsioonid lahti ja pöördume jällegi petitsioonide esindajate poole mõne aja pärast. ei, ma ütlesin hoopis vastupidist, ma ütlesin, et sulgeme selle asja ja kui mingisugune uus küsimus tõstatub, siis võime uuesti avada selle teema. Yeah, exactly. täpselt, täpselt seda ma soovisingi öelda. Teie tegite ettepaneku, et me sulgeksime petitsiooni ja kõik teised kolleegid ütlesid, et jätame selle petitsiooni jõusse. nii et mis siin olukorras nüüd uut on? mida me võiksime teha petitsioonikomisjoni poolt, on edastada see ENVI komisjoni ja ka komisjonile, et uus, et need uued teaduslikud uurimused, mis meil on ja aruanded, mis meil on, ja et komisjon kaaluks neid ja et komisjon ka oma uuringuid laiendaks, et vaadata, kas äh, sellest materjalist saab veel mingit uut lisainfot, mille alusel uut uuringut teha ja, ja lähtuda, lähtuda nendest uutest teaduslikest äh, äh, teabest, äh, mida me nägime siin videofilmis. nii et siin on tehtud nüüd ettepanek sulgeda või jätta jõusse, suurem osa soovib jätta petitsioonid jõusse proua esinaine. see uute aruannete edastamine, sellega ma olen nõus, aga seda tuleb teha kõi, mitte viimasel minutil. ja need aruanded tuleb edastada ka komisjoni, et nad saaksid sellega tutvuda, sellega ma olen nõus. proua esinaine, niisiis, teadus on teadus ja teaduslik uurimusi tuleb ka põhjalikult kaaluda. suur tänu, suur tänu ka, et jõudsite koos minuga vastu pidada.